okei okay,, good afternoon, let's start. tere kõigile, alustame. esimene päevakorrapunkt. nii, täna hommikusel koordinaatorite kohtumisel tegime järgmised otsused. esiteks, mis puudutab teise ja kolmanda detsembri petitsioonikomisjoni kohtumist, siis kiideti heaks päevakorra projekt ilma muutusteta koordinaatorid äh, nõustusid ka fraktsioonide taotlustega Rohelistelt, Rahvaparteilt ja Sotsiaaldemokraatidelt ja ka teistelt. kolmas punkt, koordinaatorid otsustasid äh, kõigepealt äh, töötada välja Ehm, arvamuse, mis puudutab Brexitit, kuid mitte eelarve täitmise osas. edasi ombudsmanide kandidaatide kuulamine tähestikulises järjekorras petitsioon eh, kümme viiskümmend kuus kaks tuhat kuusteist edasi üheksasada kuuskümmend seitse, oluline petitsioon ja siis Brexiti küsimus. edasi äh, hundi, huntide arvukus. Ilpo härra, on valitud kaks eksperti sellele kuulamisele edasi kontrollikoja kutsumine petitsioonikomisjoni kohtumisele jaanuarikuus, selle kohta tegime positiivse otsuse. edasi kolmsada kuuskümmend kolm, nelisada viiskümmend üks, nelisada viiskümmend viis, nelisada kuuskümmend viis, nelisada kuuskümmend kaheksa, nelisada seitsekümmend seitse, nelisada kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend kuus nelisada üheksakümmend viis ja üheksakümmend kaheksa, kõik kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast jäävad veel avatuks. kolmsada kaheksa, nelisada kakskümmend kaheksa, nelisada eh, nelikümmend üks, eh, siis sellega, need lõpevad sel aastal. ja kolmsada kaheksakümmend kolm käesolevast, käesolevast aastast samuti. edasi meil jäi aega väheseks, seega me kõiki teemasid läbi ei võtnud ja jätkame järgmisel kohtumisel, me võtsime infopunktid teatavaks ning äh, kirjalikult ka äh, edastame selle info. nüüd jätkan hispaania keeles. ja nüüd me lähme siis edasi päevakorrapunkti juurde number üheksateist, eile me alustasime äh, Eh, selle tööga ja täna jätkame seda. nüüd eh, kõigepealt on meil kolm, kõigepealt tuhat ükssada üheksakümmend neli murd kaks tuhat seitseteist eh, Maria del Carmen Varela Velo, mis puudutab vasekaevanduse projekti Galiitsias, edasi null üks seitse neli murd kaks tuhat kaheksateist Ismael Antonio Lopez Perez ühenduse Asociación Ambiental y Cultural Beton de Lobo nimel kaevandamisprojekti kohta Taurus La Coruñas petitsioon number null kolm kaheksa kuus murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Hispaania kodanik Isabel Vila ühenduse plataforma vecinal Mina Toro öö, Opino non nimelt Toro vasekaevanduse kohta Galicias. nii, petitsiooni esindajad, esitajad on ka täna siin kohal ja igalühel on viis minutit selleks, et sõna võtta kõigepealt äh, härra Luis Gallardo Zafra. Unfortunately, this parliament austatud parlamendiliikmed, austatud äh, komisjoni esindajad, äh, meie tahaksime rääkida täna siin Euroopa Liidu õiguse rikkumisest. Mm, ei ole süstemaat-, ja te peaksite rääkima veidi aeglasemalt äh, tõlkide nimel, palun. ei ole olnud süstemaatiline vasta, vastus äh, sellele protsessile, me kuulsime küll sellest äh, äh eelmisel kuul meile öeldi, et igasugused äh, kurtmised on mõttetud, me peaksime koju tagasi minema ja ootama tegelikult, kuni see äh, toksiline aine meid lihtsalt äh, elusalt matab. Ähm, aastaid tagasi kolisin ma Madridist Toorse, otsisin kohta, kus turvaliselt kas-, kasvatada üles oma lapsed ilma äh, igasuguse keskkonnasaasteta äh, tegemist on raskemetalli saastega. Te võite rääkida tõesti rahulikumalt, sellepärast ei ole midagi, kui läheb ka pool minutit kauem, sellepärast et tõlgid teevad siin väga olulist tööd, aga niimoodi tõlkida ei ole võimalik, nii et palun lubage neil oma tööd teha. When we arrived in Toro, it didn't take us long to understand something was wrong ei läinud väga kaua aega, kui me tabasime, et midagi on väga halvasti ja metallikaevandused äh, on lihtsalt äh, seda probleemi ignoreerinud või püüdnud seda vaiba alla pühkida. Euroopas ei peaks olema kindlasti mingisuguseid äh, toksilisi äh, oranže äh, jõgesid. meil on olemas äh, veedirektiiv ning äh, me näeme, et äh, sellistes kohtades nagu Dora, Santa Comba ja St Finks on meil endiselt olemas oranžid äh, joad, mis lähevad äh, jõgedesse ja sealt edasi ka merre ning saastavad meie põllumaid, tapavad meie kalu ja nii edasi midagi on väga selgesti valesti, sellepärast et Euroopa Liidu õigusi ei panda üldse tähele, neid ei rakendata ja nendele ei vastata. see tähendab, et parlament ja komisjon peavad tegema äh, ära tööd. Teie ütlete, et minge ametivõimude juurde, aga meie ütleme teile, nad lihtsalt vaatavad teisele poole. alates sellest ajast, kui uus projekt alguse sai, äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast äh, on ametivõimud meid lihtsalt hanitanud, oleme teinud kassi ja hiire mängu Orhusi konventsioonist ei ole absoluutselt kinni peetud äh, ning äh, teie ütlete meile, et jah, pöörduge kohtu poole, olgu, me oleme seda teinud äh, sellepärast, et prokurör on alustanud mitmeid kriminaaluurimisi, aga süsteem ei tööta sellepärast, et kohtunikel ja prokuröridel ei ole ressursse, et väga pikki ja keerukaid uurimisi läbi viia. ja meie administratsioon teab seda väga selgesti. oluline on see, et meil lihtsalt väga olulist keskkonnainformatsiooni äh, Äh, varjatakse. mitte ei ole tegemist ainult sellest, et keskkonnamõju on äh, tohutu, aga tegelikult on otseselt rünnatud meid kui inimesi ja Euroopa Liidu põhialusid, näiteks äh, inimõigusi ja põhivabadusi. projektid, mis on majandusliku toimimise piiri peal, näiteks erinevad vasega seotud projektid on nüüd jõudnud praktikasse ning Euroopa Liidu äh, keskkonnaõigust ei peeta millekski. Nad nimetavad seda äh, odavateks äh, tegevusteks, aga meie ütleme, et see on karistamatus ja põrgu. ning alates sellest ajast, kui tuhande üheksasaja seitsmekümnendatest aastatest need kaevandused loodi, Äh, ka-, suleti need kaheksakümne kaheksandal aastal ilma igasuguseid ähm, meetmeid kasutamata ning äh, kahe tuhandendast aastast algates, alates on äh, nendes endistes kaevanduspiirkondades ettevõtet ennast sisse seadnud, kes nüüd meid mürgitavad. ja meie ei taha kindlasti Äh, olla siin ohvrid, meie tahame, et Euroopa Parlament nõuaks, et äh, nende kaevanduste ettevõtjad praegu võtaksid keskkonnatingimusi tõsiselt ja mitte ainult petitsioonis ei ole asi, vaid te peaksite looma ka faktileiu missiooni, et minna koha peale vaatama, kas Galicias asjad on nii, nagu äh, räägitakse Euroopa Liidu õigust trambitakse jalgade alla, me kutsume teid üles rääkima ka prokuröride ja kohtunikega, et nad saaksid selgitada, miks õigusmeetmed, mida komisjon on ette näinud, ei toimi ning milliseid ressursse ja õiguslikke muudatusi on vaja selleks, et äh, ametivõimud ja ettevõtted äh, võtta vastutusele. ja rääkige meiega, rääkige kogukondadega, kes on kannatanud äh, kaevandamise Äh, tõttu ning selle tõttu, et Euroopa Liidu reegleid ei peeta millekski. meie ootame teie tulekut, aitäh! suur aitäh! Pilar San Pedro Laranga. suur aitäh, nüüd on sõna järgmisel kõnelejal, palun. suur aitäh! tutvustan ennast. mina elan kuuskümmend kilomeetrit äh, allavoolu sellest kaevandusest ja loomulikult mina seisan oma töökohtade eest ja samuti teiste inimeste töökohtade eest, kes püüavad mereande. ja kaitseme ka seda, mida on öeldud Natura kahe tuhande raames ja õigust elada nii, nagu me soovime. tegemist on strateegilise osaga Galiitsia ka majandusest, äh, siin on nii kauds, kaudsed kui ka otsesed töökohad, loomulikult need, kes ise mereande püüavad, korjavad, kui ka väikelaevad ja nii edasi meie kalalaevades on tuhat seitsesada laeva. ja kolmkümmend kuus koma kaks protsenti kogu Galiitsia laevastikust, nii et üks suuremaid kalalaevastikke Euroopas. kümme protsenti tagasiheitest ning seitsekümmend protsenti kogu toodangust tegelikult äh, tuleb sellest äh, piirkonnas ja praeguses kriisi ähm, olukorras samuti läheb seal paremini kui mujal, nii et äh, tuhandetele perekondadele pakub see nii kaudseid kui otseseid töökohti. Touro saaste jõuab äh, ka mujale ja see saaste äh, levib lausa kaheteist tunniga. nii et äh, mängus on väga palju, seega on täiesti arusaadav see, et sektor on mobiliseerunud ja me näeme, et see saaste võib jõuda ka merre. et rohkem kui kolm tuhat inimest käisime Santiago de Compostelas meeleav-, meelt avaldamas Äh, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ja me korraldasime selle meeleavalduse sellepärast, et me teame, kuidas see äh, mõjutab meie tulevikku, täiesti kontrollimatu kaevandamine on katastroofiline, meie äh, oleme seitsmekümne kolmandast kuni kaheksakümne kaheksanda aastani isiklikult läbi elanud selle katastroofi, kui raskemetalli saaste jõudis Uja ja Tarosa jõgedesse. nii et kolmkümmend aastat hiljem tundub, et äh, midagi muutunud ei ole, alternatiivi ei ole, me oleme teadlikud sellest, kuidas tasapisi suretatakse välja meie eluviis ja äh, kahjustatakse meie ja meie laste tulevikku ja äh, loomulikult, kui saastehoidla saaks kahjustada, siis leviks see saaste veelgi kiiremini. Galiitsias me oleme omal nahal kogenud, et me ei saa võimuorganeid usaldada, need samad inimesed, kes aastakümneid on lubanud kõige selle toimumist äh, Tooro jõe ümber, vaid paari äh, kilomeetri kaugusel äh, San Finchi kaevanduse ümber on täpselt samasugune raskemetalli saaste ja äh, raskemetallid on jõudnud äh, juba ka piirkondadesse seal lähedal, kus on palju mereande. nii et äh, me teeme kõik, mis on vajalik, nüüd oleme siin selleks, et komis-, teie komisjon sekkuks ja mõistaks, milline olukord on, kui kehv on see olukord juba viimased kolmkümmend aastat. merendussektoris oleme me saatnud sadu delegatsioone selleks, et võidelda selle saaste vastu valitsus on meile juba aasta jooksul eh, ei ole meile võimaldanud ligipääsu dokumentidele ja seeläbi ei ole meil võimalik saada vajalikku teavet. me oleme eh, esitanud kaebusi, esitanud eh, ka hagisid prokurörile. aga ilmselgelt on meie võimuorganitel selge see, kelle käsutuses nad töötavad ja mitte mingit seost ei ole sellel Euroopa Liidu normidega ega äh, seaduslikkusega. nii et need inimesed ei pea kinni oma kohustustest ja Euroopa Liit võimaldab seda, et meie jõed ja ojad lihtsalt suretatakse välja. ja seda sellepärast, et mõned inimesed on lihtsalt nii ahned. lõppkokkuvõttes kaasneb sellega vaid surm ja hävitus nii et me äh, nõuame, et see petitsioon jääks avatuks ning et siis loodaks ka delegatsioon, kes äh, näeks ise koha peal, milline olukord seal on, mõistaks olukorda praegu ja tulevikus. tegemist on täielik äh, Euroopa Liidu õiguse rikkumine. nii et ärge aidake neid, suur aitäh! suur tänu! proua Iliares Mendez, palun. suur aitäh, et andsite meile võimaluse rääkida siin Euroopa Parlamendiga. ma olen kahekümne ühe aastane ning elan samuti selles samas piirkonnas. elan Arinteiro äh, külas ja paljudes Galiitsia kohtades on meil tunne, et kas me oleme teise, kolmanda või lausa neljanda järgu äh, Äh, kodanikud. nii et äh, siit ka äh, tegelikult peaks vastutama selliste asjade eest ju Euroopa Komisjon, aga tundub, et midagi on nagu jäänud kahe silma vahele, justkui terve Galiitsia oleks ära unustatud ning Euroopa Liidu direktiivid, lepingud seal ei kehti. kakskümmend viis meetrit minu kodust on Butšerase jõgi ja Bujeras näeb nüüd selline välja pärast seda, kui kaheksakümne kaheksandal aastal lõpetati äh, vase kaevandamine. nüüd aga väidetakse, et äh, seda, see kaevandus oleks äh, alati olnud aktiivne, aga tegelikult loomulikult mitte ja kaasnenud on sellega vaid saaste. nii et kas siis Tauros Galiitsias ei kehti veeraamdirektiiv? nii et kas meie äh, miks on lubatud nii, et raskemetallid ja saasteained on lubatud äh, minu kodukandis? nii et kas te siis eeldate, et meie saaksime kasutada seda vett selleks, et ähm, et äh, kasta meie põlde ja joota kariloomi, kas teie seda teeksite? miks on Galiitsias äh, nii palju taastamata kaevandusi? nii et lõppkokkuvõttes võib saada ka liitsest nii-öelda nullpiirkond, kus äh, on ohtlik nii inimtervisele ja on ohtlik juua ka seda vett. nii et kas Tauros Galiitsias ei kehti Aarhusi konventsioon ja ka direktiiv? me oleme juba aastaid võidelnud äh, selle kaevanduse vastu, mis äh, hävitab meid. ja meil on jäänud mulje, et Arinteiro, Tauro ja Galiitsia ei ole mitte Euroopas minu vanemvanemad ja minu vanemad on äh, põlluharijad, meil on äh, kaks, kahesaja viiekümne pealine kari, meil on viiskümmend hektarit maad ja äh, koos teiste, teeme koostööd teiste põlluharijatega meie kodupiirkonnas, see on meie eluviis, me öö, oleme loonud töökohti, mis on püsivad, seda ka tänu Euroopa toetustele aga nüüd siis mürgitatakse meie äh, vett, mürgitatakse meie maad. nii et tundub, et me ei ole mitte ainult teise või kolmanda või neljanda järgu kodanikud, tundub, et meil ei ole üleüldsegi mingisuguseid õigusi. nüüd tahetakse esitada, ehitada äh, hoidla äh, jäätmetele minu kodust vaid kahesaja meetri kaugusel ja me ju teame, mis juhtus sarnase hoidlaga vaid mõni aeg tagasi Brasiilias. nii et kui see hoida puruneks, siis mina, minu sõbrad, perekond sureksime vaid minutitega. tegelikult aga need kaevandatavad maavarad on marginaalse tähtsusega, mida on öelnud ka võimuorganid ja põhimõtteliselt peetakse meid justkui mingisuguseks äh, vähem, äh, vähetähtsaks äh, kohaks, samas on dokumendis sees, et kui see hoidla puruneks, siis võiks hukkuda umbes viiskümmend inimest. ja tegelikult on ka ära võetud maad põlluharijatelt selleks, et sedasama jäätmete hoidlat ehitada. nii et äh, ots tehakse peale nii meie äh, farmidele kui meie kariloomidele ja lõppkokkuvõttes me lihtsalt äh, vaevleme ähm, agoonias. ja seda siis, kui me oleme kõik mattunud mürgisesse mutta. nii et ärge lubage, et see asi nii läheb ärge lubage, et meie pea kohal on selline Damoklese mõõk. ärge lubage, et meist saavad teise, kolmanda või neljanda järgu eurooplased, lihtsalt mingisugused numbrid kuskil stat-, statistikas. tulge Taurosse, tulge Galiitsiasse, vaadake ise, enne kui on liiga hilja ja enne seda, kui loete mingisugusest katastroofilisest õnnetustes uudistes nii et äh, tulge koha peale, tänan. suur aitäh ja nüüd on sõna Envi keskkonnaosakonnast komisjoni esindajal, palun. suur aitäh. suur aitäh ka petitsiooni esitajatele olukorra tutvustamise eest ja selle eest, et rääkisite, mis teile muret valmistab. nüüd mis puudutab Touro äh, kaevandust, siis äh, jah, kaheksakümne kuuendal aastal see hüljati. Te tunnete muret ka sellele, et on äh, plaanis kaevandus taas avada, mis on hetkel alles kavandamise faasis. nüüd komisjoni nimel ütleksin, et jah tegelikult äh, ju mängib kaevandussektor ka olulist rolli liikmesriikide majanduse arengus. loomulikult tuleb mõista ka teiselt poolt keskkonnamõjusid, mis seda tüüpi tegevusel on Euroopa Liidul on rida erinevaid juriidilisi instrumente, mille eesmärgiks on minimeerida ja korrigeerida kaevandustegevuse mõju nii keskkonnale kui ka inimeste tervisele. loomulikult on aga pädevad asutused liikmesriikides eh, esmajärjekorras vastutavad Euroopa Liidu õigusaktide ellurakendamise eest nii et nemad vastutavad kogu selle elurakendamise eest loomulikult Euroopa Liidu institutsioonide kontrolli all. tegelikult Euroopa Komisjon on tulnud välja teatisega kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jaanuaris, mis puudutab rikkumisi ning seal öeldakse selgelt, et kõige sobivamad mehhanismid, mida kasutada võimalike rikkumisjuhtude puhul, üksikjuhtumite puhul, on need mehhanismid, mis on kättesaadavad liikmesriikides. mis puudutab Tooro kaevandust, siis tegemist äh, on äh, suletud äh, kaevandusega aastast kaheksakümmend kuus. kaevandusjäätmete direktiiv aastast kaks tuhat kuus puudutab jäätmehoidlaid ning loob kohustuse liikmesriikide võimuorganitele hallata kaevandusjäätmete hoidlaid viisil, mis ei tekitaks ohtu ei keskkonnale ega inimeste tervisele ega saastaks äh, äh, floorat, faunat, õhku ega vett sinna alla käivad ka näiteks erinevad lõhnad. ja samuti ei tohi oluliselt äh, muuta maastikku selle kõige käigus. nii et nagu ma ütlen, siis äh, loomulikult äh, need kohustused on olemas, aga vastutav on siin Hispaania kuningriik liikmesriik peab võimaldama piisavalt vahendeid selleks, et kui kodanike arvates ei ole nendest nõudmistest kinni peetud, siis anda neile võimalus pöörduda pädevate asutuste poole selleks, et neid norme korralikult järgitaks. nüüd, mis puudutab kaevanduse taasavamise plaane, siis nagu öeldud, on alles käimas keskkonnamõju uuring. nii et hetkel ei ole võimalik eh, midagi eh, enamat keskkonnanõuete osas selle kohta öelda. suur aitäh. komisjoni liikmed. proua Ždanoka, palun aitäh. see, mis me kuulsime, on šokeeriv. aga mis mind kõige rohkem šokeerib? on komisjoni hinnang. Te valetate või vabandust, te lükkate esmase vastutuse liikmesriikidele, sellepärast et nemad peavad kohaldama Euroopa Liidu õigust. aga kus see vastutus siis jääb? mis peaks olema komisjonil, kes on ometigi lepingute valvekoer lugupeetud komisjoni esindaja, kui te väidate, et Euroopa õigust tuleb kohaldada, siis tahaksin meelde tuletada teile, mis seal seaduses kirjas on, näiteks direktiivis kaks tuhat üksteist üheksakümmend kaks, mis puudutab teatud era- ja avalike projektide mõju keskkonnale, on mainitud artiklis kaksteist, et liikmesriigid ja komisjon peavad vahetama teavet direktiivi kohaldamise kohta ja liikmesriigid peavad teavitama komisjonis sellest, milliste kriteeriumite alusel on projektid välja valitud. vastavalt artiklile neli. kas see andmevahetus leiab aset, ei ole sellest aru andnud, te ei ole rääkinud komisjonipoolsetest pöördumistest vastavate võimude poole, Hispaania ministri poole, Galiitsia äh, võimude poole. ma olen kahel korral osalenud äh, fakti äh, otsimismissioonidel Hispaanias, kohtusime samuti ministriga. aga isegi nendel juhtumitel tegelikult me ei näinud et komisjon oleks midagi teinud, komisjon lihtsalt pesi oma käed puhtaks, ütles, et ei taha midagi teha. mida see tähendab, see ju ometigi ei tähenda seda, et oma tööd teeksite. ehk siis minu küsimus on komisjoni esindajale ja teeksin ettepaneku äh, saata uus äh, fakti otsimiskomisjon sinna. Muchísimas gracias, la señora Riva. suur aitäh, proua Riva, palun. Estimados colegas, quiero dar lugupeetud kolleegid, mina toetan petitsiooni esitajaid, need Esquerra Republi-, Republicana liikmete nimel. nagu te näete, siis Galiitsias on tegemist megakaevandusega, probleemid on süsteemsed, nii et me, see küsimus peab jääma ähm, avatuks Aarhusi konventsioonist kinni ei peeta, mis puudutab siis õigust keskkonnaalasele informatsioonile. arvestades sellest, kui suurt kahju on see äh, ülisuur kaevandus tekitanud, siis tuleb minna sinna koha peale. suur aitäh, järgmine palun. suur tänu, proua esimees esiteks suur aitäh petitsiooni esitajatele, kes siia jälle kohale on tulnud, sellepärast et tegemist teid kuulates jäi mul mulje, et me oleme juba mitmeid kordi kuulnud sarnaseid probleeme Galiitsias, siia on tulnud juba kolm-neli-viis korda petitsiooni esitajad Galiitsiast et vägagi murettekitav äh, olukord, nii et suur aitäh, et te kodanikena olete nii suure äh, projekti ette võtnud. nii et vaadates andmeid ja kuulates teie äh, sõnu, siis jääb mulje, et Galiitsia autonoomse piirkonna valitsus ei tee mitte midagi, nii et äh, kui me näeme, milline tõsine keskkonnaoht see on, millest te räägite. loomulikult ka see, et ohtu on sattunud terve kalandussektor, põllumajandussektor, ohus on kodanikud lõppkokkuvõttes. nii et tegemist on probleemiga, mis on kestnud juba kaua ja tegemist on võimuorganitega, kes ei tee mitte midagi. ei ole mitte mingisugust infot keskkonnauuringu kohta. ja nagu me näeme, siis täiesti avalikult ignoreeritakse süüdistusi. aga sada tuhat inimest on ju kirjutanud alla kaebusele ja kõik kohalikud omavalitsused edasi on äh, öelnud justkui ühest suust, et äh, ei, selle kaebus, seda kaebust äh, ei saa vastu võtta. ja tegelikult ta peab ikkagi esitama, on esitatud nõudeid otse ka lihtsavalitsusele, ka läbi ombudsmani, kes ei ole mitte midagi küll öelnud nii et ei ole võimalik siin eitada seda olukorda, nagu üks petitsiooni esitajatest ütles, sest et me ei saa ju oodata senikaua, kui mingisugune õnnetus juhtub, tegelikult on meil ju see jäätmehoidla, mis on lausa terve kilomeeter pikk ja seal lähedal elavad inimesed, nii et ei eh, saa küll nüüd eh, sellist asja lubada siin äh, petitsioonikomisjonis me mitte ainult ei kuula ju kodanikke ära, vaid äh, me peame ka ise siis äh, olema oma vastutuse kõrgusel. tegemist on ettevõttega, mis on tegelenud selliste asjadega mitte ainult juba aastakümneid, vaid et samasuguseid olukordi on sealkandis veelgi. nii et meie sotsiaaldemokraatidena teeksime ettepaneku et äh, me läheksime koha peale San Finchi kaevandusse ja näeksime siis koha peal, milline see olukord on, mida on tehtud Tooro kaevanduses, sest et äh, eriti hea mulje nüüd sellest küll ei ole. jah, loomulikult äh, liikmesriigid on pädevad, aga Euroopa Komisjon peab ju ka tagama selle, et igaüks oma kohustustest kinni peaks. nii et äh, ei ole võimalik jätta seda keskkonnamõju uuringut äh, kuhugi äh, õhku hõljuma, sellest on ikkagi kaks aastat juba möödas. nii et äh, toetan täielikult petitsiooni esitajaid. suur aitäh, härra Jan. suur aitäh meil on siin kaks petitsiooni, kes põhimõtteliselt on ju üks ja sama ühendused on ju ka omavahel seotud. sest põhimõtteliselt me räägime ju Toro kaevandusest, nii et mina käsitleksingi neid koos. et võiksimegi need ühendada. ja tundub, et petitsioonidega üritatakse jõuda siin mingitele üldistele järeldustele, mida mina ei jaga. ja tegelikult ei ole seda petitsiooni eh, vaja, sellepärast et on eh, juba varem eh, seda teemat käsitletud. Euroopa Komisjon oma vastustest, nii palju kui ma mäletan, ka eelmisel parlamendi ametiajal vastas, et Galiitsia võimuorganid on käitunud nii nagu vaja aastal kaks tuhat kaheksateist näiteks komisjon ütles, et ei ole mingisuguseid tõendeid selle kohta, et ei ole mingeid tõendeid selle kohta, et oleks rikutud keskkonnaõigust või et oleks eiratud muid norme, mis kaevandamist puudutavad. komisjoni esindaja kordas üle täna seda, mida on juba varem öeldud et ei ole tuvastatud Euroopa Liidu õiguse rikkumist ning et petitsiooni esitajad peavad eh, kasutama erinevaid eh, võimalusi eh, kaebusteks, mis on olemas liikmesriigis. nii ehk naa tundub, tundub see mulle kõik ennatlik. tegelikult nõutakse siin keskkonnahinnangute või keskkonnamõju hindamise direktiivi ellurakendamist tegelikult ei ole aga veel resolutsiooni ka selle kohta, nii et minu arvates on see sellepärast ennatlik. projekti eh, keskkonna hindamine on endiselt käimas ning seega ei olegi mingisugust luba veel väljastatud. nii et sellepärast ma arvangi, et see, eh, need väited on ennatlikud ja need petitsioonid on tegelikult põhjendamata. mõned väited siin minu arvates ei ole faktiliselt õiged. räägitakse direktiivist aastast kaks tuhat kolm, mis tagab ligipääsu keskkonnaalase informatsioonile ja mis puudutab ka Arhusi konventsiooni nii palju kui mina tean, siis kahekümne viiendal augustil kaks tuhat seitseteist avaldas Galiitsia resolutsiooni selle kohta, et nad avaldavad informatsiooni Tooro vasakaevanduse kohta. nii et kahekümne kuuendast augustist kaks tuhat seitseteist on kõik see informatsioon internetis kättesaadav ja rohkem kui tuhat viissada pöördumist. ja nii ehk naa on need, nende kõigiga juba arvestatud, siiamaani on nüüd minu teada esitatud kaebusi rohkem kui kaks tuhat kakssada ja nende kõigiga on ka arvestatud. Cobre San Rafael ähm, aktsiaselts on see, kellele Äh, on see informatsioon edastatud. on ka neli taotlust, mis on äh, esitatud petitsiooni esitajate poolt, äh, et saada ligipääs informatsioonile ja see ligipääs ka tagati. nii et on võimalik aga kuigi neid taotlejaid oli teisigi, siis vaid kolmkümmend neist tegelikult seda võimalust ka kasutasid ei tuldud kohale selleks, et dokumenti, dokumente näha ega täpsustatud ka, et millist dok-, millistest dokumentidest täpselt jutt käib. nii et minu arvates on ähm, ju äh, ka need siin asjasse puutuvad andmed. nüüd, mis puudutab seda, et petitsioon on põhjendamata, siin räägitakse äh, endistest kaevanduspiirkondadest ja nende taastamistest, taastamisest juba aastal kaheksakümmend neli tehti sellekohane otsus äh, ära. nii et äh, hetkel on äh, siis kaevanduse taasavamise projekt hindamise faasis ja tegelikult ei räägita mitte seal ainult kaevandamisest, vaid ikkagi ka sellest, kuidas hõlmata siin kõik erinevad aspektid, nii et mina võtan nüüd oma sõnavõtu kokku, nii et minu arvates on see petitsioon põhjendamata ja ebavajalik ning jätab halva mulje Galiitsia kaevandus, kaevandustega tegelevatest asutustest. nii et see kõik on ennatlik juba paar aastat tagasi paluti, et me äh, tuleksime sinna koha peale ja nii edasi, aga mingisugust äh, luba me selleks ei saanud. nii et äh, kui keskkonnauuring on alles käimas, siis ei ole mõtet midagi muud teha. ei ole mõtet seda teed jätkata minu arvates on täiesti ebavajalik äh, ka see, et hakatakse siin ründama kuidagi kaevandussektorit tervikuna Galiitsias ja minna koha peale ja nii edasi. ma kordan veel kord, et äh, mõju-uuring on veel alles tegemisel. suur aitäh. proua Auken, palun. Well, I think well.... ma arvan, et me peaksime sellega edasi töötama, sest mul on tunne, et need probleemid on väga äh, keerukad. ma pole seal küll olnud, aga ma usun, et me peaksime sellel aastal jätkama, sest et on selge, et mõned olulised Euroopa seadused on ohtu sattunud. me võiksime saata selle kalanduskomisjonile, põllumajanduskomisjonile ja siis peaksime meeles pidama, et see siin on meil üheks väljakutseks meie komisjonis see, et vahel me ei saa midagi teha, enne kui on liiga hilja. iga kord aga, kui me saame teadlikkust tõsta ja ma olen näinud, et äh, sellel on olnud ka mõtet ja sellel äh, oli ka jätku petitsioonide esitajad äh, täna siin räägivad tõtt, see, mis me nägime, tund-, näitab selgelt, et see keskkond ei sobi inimestele, põllumajandusele, joogiveele. ma leian, et siin on väga paljudki rikutud ja me peaksime selle petitsiooni avatuks jätma. nii palju inimesi on selle taga ma arvan, et komisjon peaks olema ka natuke tähelepanelikum neis küsimustes. Gracias, senora Evi. suur aitäh, proua Evi. suur aitäh, ka mina tahaksin sõna võtta selleks, et ütelda, et ei ole vaja karta osalusvahendite kasutamist nagu petitsioonid, tegemist on demokraatlike vahenditega ja äh, kodanikud peavadki neid kasutama nende projektide osas, mis nende territooriumidel tahetakse läbi viia, kui kõik läheb hästi, kui ei ole demokraatlike õiguste rikkumist ega saastet ja kui kodanike äh, Äh, informeeritakse, siis on kõik hästi, aga kui seda ei tehta, siis on vaja sellist kohta, kus kodanikke ära kuulata ja on mõistlik, et nad kasutavad Euroopa petitsioon äh, selleks, et äh, anda teada Euroopa normide rikkumisest. ma usun, nagu ütles ka kolleeg Auken, ettevaatuspõhimõte tähendab seda, et tuleb rohkem ka ennetada neid probleeme Euroopa institutsioonidel tuleb silma peal hoida selle, kuidas kohaldatakse Euroopa seadust. seega ka leian ka mina, et petitsioon peab jääma avatuks selleks, et meie komisjon saaks ka tulevikus projekti hinnata, aitäh. kui liikmetest rohkem keegi sõna ei soovi, siis oleks võimalik sõna võtta kaheks minutiks kõigil petitsiooni esitajatel, esiteks härra Kaia Ardol, palun jah, ma tahaksin seda võimalust kasutada, aga annaksin sõna siiski teisele kolleegile Isabellile. nii et keegi teine võtab kokku teie nimel, mida te soovite, et kaks minutit annad kellelegi teisele, annate kellelegi teisele? jah nüüd töötab. nii et me tahaksime, et vastata saaks äh, mina ise ja Isabel, kui sobib. Luego la siguiente la concluyo yo. mikrofon ei ole sees kõnelejal. La petición 1194 2017 et üks, üks, üheksa, neli, murd kaks tuhat seitseteist, teie võtate selle kokku, jah, härra Kai-, Kai Ardo? suur aitäh Euroopa Parlamendile. meie oleme läbi käinud kõik need võimalused, mis meil on kodanikena oleme pöördunud kohtu poole, pöördunud kohalike ametivõimude äh, poole, aga mingisuguseid tulemusi sealt äh, tulnud ei ole, nii et äh, meie garantiiks on siis nüüd Euroopa Parlament ja me nõuame, et täidetakse neid nõudeid, mida ei täideta koha peal. tegemist on probleemiga, mis on juba kolmkümmend aastat vana ja äh, tegelikult on äh, täiesti vale see, et taast-, et kuidagi äh, taastatakse seda piirkonda, kus oli vana kaevandus. nii et meie soovime, et tuldaks sinna koha peale ja vaadatakse oma silmaga. et ei ole vaja midagi karta, saab minna koha peale ja vaadata ja ise näha oma silmaga, et see, mida meie väidame, on ka tõsi. nüüd teiseks räägiti sellest, et meie oleme saanud ligipääsu kogu informatsioonile. päris nii asjad tegelikult ei ole. mina olen üks äh, osapool ja seda piirkonnas, äh, mis äh, on väga suurte kahjude osaliseks saanud. nii et meil on lihtsalt öeldud, et tegemist on alles projektiga, me oleme taotlenud andmeid, aga meile ei ole neid andnud ja mina soovisin Galiitsia võimuorganilt kogu informatsiooni selle kohta, kuidas see projekt võiks mõjutada mind kui kodanikku. ja selline on olukord, nii et tulge siis koha peale ja kontrollige üle, et asjad tõepoolest nii on. suur aitäh! null üks seitse neli murd kaks tuhat kaheksateist, selle petitsiooni võtab kokku palun, proua San Pedro. suur aitäh. nii et teil on äh, kaks minutit, et asi kokku võtta, kui te tahate kellelegi sõna, teisele sõna anda, siis tehke seda, palun. meie parlamendid, meie institutsioonid on ju inimesed, kelle me oleme valinud ja seega see kehtib nii kohalikul, riiklikul kui ka Euroopa tasandil. me oleme jõudnud siia sellepärast, et kuskil mujal me ei ole lahendust leidnud, tegemist ei ole ideoloogiaga, tegemist on kodaniku äh, probleemiga, tegemist on äh, teemaga, mis on reguleeritud väga erinevate normidega. ja kõige äh, alguses loomulikult otsime lahendust kohalikul tasandil, seal me alustasime juba kolmkümmend aastat tagasi ilma et midagi oleks tehtud. samal ajal aga järjest äh, saastatakse meie vesi ja see ei huvita mitte kedagi ja see ei üllata ka mitte kedagi. nii et me ei ole mitte siin puhkamas või äh, sellepärast, et meil ei ole midagi paremat peale hakata. me oleme tulnud siia ikkagi selleks, et näidata, milline, äh, me ei ole ka siin selleks, et näidata toetust ühele või teisele ähm, parteile me räägime keskkonnast, me räägime eh, veekaitsest, kuigi jääb võib-olla mulje, et kõik on korras eh, Tooro eh, jões, siis tegelikult nii ei ole nii et kas te siis arvate, et kui nüüd taas avatakse äh, see kaevandus, äh, mis tarbib miljoneid liitreid, äh, liitreid vett, et siis on kõik korras nii põlluharimise kui ka kariloomadega? absoluutselt mitte. veevarud on nii ehk naa juba saastatud, neid saastatakse järjest edasi. ja tegelikult öö, ähm, on jäänud meile vaid mõned allikad, millest ka osa on juba ohtu sattunud nii et ohus on meie elu ja terve piirkond. nii et kas te ei usu, et selleks, sellest piisab? meie kodanikud, kes me kaitseme oma veevarusid, siis nõuame, et seda teeksid ka teised, nii et suur aitäh, et olete võtnud arutlusele selle petitsiooni ning kordame üle, et me tahame, et, et petitsioon jääks endiselt avalduks ning et loodaks äh, uurimiskomisjon, kes läheks ka koha peale võimalikult ruttu, et näha, mis toimub selle kaevandusega Galiitsias. suur aitäh ja lõpuks null kolm kaheksa kuus murd kaks tuhat kaheksateist, palun. tere ka minu poolt, suur aitäh kõigile, et meid siin vastu võtnud olete kaks aastat hiljem, jah, see ei ole mitte etteheide, me teame, et petitsioone on palju, probleeme on äh, igal pool, üle, üle terve Euroopa. meie oleme kaks aastat koondanud äh, kogu informatsiooni, mis on ka teile kasutada. Teil on äh, olemas näiteks raport mille on äh, töötanud välja äh, üks UNESCO äh, allasutusi, samuti raporteid ka selle kohta ja selle kohta, millise hagi me oleme esitanud, kõike me ei, tuhat viissada inimest, sellest rääkis ka härra, kelle nime ma ei mäleta lisaks on eraldi raport, mis puudutab seda tüüpi jäätmehoidlate äh, riski. tegemist on plaanidega, mis tegelikult ju kahjustakse veelgi. see, mida näete meie, minu käes, on see, mis meil on jäänud, selline vesi. nii et vesi meie jõgedes on selline. seal ei ole ei mingisuguseid taimi, mingisugust faunat, sest et kolmekümne aasta jooksul oleme me näinud, mis meie jõgedest saanud on. ja lisaks aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kaheksa, kui suleti kaevandus, mida siis nüüd tahetakse taas avada. me ei saa aru, kuidas siis on võimalik see, et kaevandus pannakse kinni, põhimõtteliselt lammutatakse laiali, siis ikkagi ju selleks, et mitte seda enam avada. tegemist on piirkonnaga, mille keskkond ei ole taastunud, sellepärast et muidu ju vesi selline ei oleks nii et kui üks piirkond ei, piirkonna keskkond ei ole taastanud kolmekümne aasta jooksul siis ütleb seadus, et ei ole võimalik samas piirkonnas kaevandust taas avada. ja sellepärast me olemegi esitanud petitsiooni siia Euroopa Parlamendile. nii et jälgige seda, et ei austata ei vett ega ka juba suletud kaevandust reguleerivaid nõudeid meie nõuame ligipääsu informatsioonile. me ei ole aga saanud ligipääsu kogu infole, ma olen üheksa korda ka Coruña kaevandustes lihtsalt raisanud aega, oma isiklikku aega. seda oleks aga pidanud tegema minu eest ikkagi võimuorganid, mitte mina ise. nii et kohalikud kohalik omavalitsus ei pööra meile mitte mingisugust tähelepanu ja sellepärast me siia olemegi tulnud. suur aitäh kõigile petitsiooni esitajatele, nüüd oleme ära kuulanud esitajad, fraktsioonid, komisjoni esindaja ja teised, siis meie ettepanek on need kolm petitsiooni jätta avatuks, oodates uut informatsiooni. nii et me sooviksime, et komisjon meid teavitaks. koordinaatorid otsustavad nüüd edasi, nii et igal juhul jääb see petitsioon veel avatuks. nüüd läheme edasi järgmise petitsiooni juurde. see on number kakskümmend, kakssada seitsekümmend üks murd kaks tuhat üheksateist, Silvia Onjate Moia lesepensioni kohta, tegemist on Hispaania kodanikuga. proua Onjate on siin ka kohal Teil on viis minutit selleks, et selgitada. tere kõigile. mina sündisin aastal tuhat üheksasada seitsekümmend üks ning just siis loodi ka naisjuristide liit Hispaanias. eesmärk on juuraõpingute Äh, soodustamine, eriti kui tegemist on sellise äh, õigusega, mis puudutab eriti äh, naisi või perekonda. õigus on see, mis läbi seaduste väljendab ühiskondlikku arengut ja siia me nüüd jõudnud olemegi, jah, pikk tee on käidud ja ma tahaksin tänada petitsioonikomisjoni eh, kõikide leskede nimel, et te olete meile võimaldanud siin sõna võtta. meie jaoks on tegemist ajaloolise väärtusega päevaga, sest et tegemist on lesestunud naisega Lõuna-Euroopast, kes saab tulla Brüsselisse ja võidelda siin õiglast võitlust. nii et me oleme käinud ära juba pika tee ja ma ei ole siin mitte üksi. ja kaasa võtan kogemused, äh, mida on jaganud äh, internetis ka äh, teiega. meil on ühendus, mille nimi on Via algus, eks oli meid seitse, nüüd juba nelikümmend, me esineme ajakirjanduses, oleme aktiivsed sotsiaalvõrgustikes me äh, võitleme selleks, et muuta ühte artiklit, mis on äh, punkt kaks, kaks, üks, mis äh, seadusest, mis puudutab erinevaid toetusi ja me oleme esitanud vastava taotluse, me oleme saanud ühehäälse toetuse väga erinevatelt vabaühendustelt nii LGBT kogukonnast kui ka naisorganisatsioonidelt, ka näitlejatelt, näitlejannadelt muuhulgas, nii et see teema on saanud avaliku arvamuse toetuse. Te näete siin meie ettepanekut. see on ka tõlgitud, nii et selline on meie ettepanek, mida on nii ühehäälselt toetatud. siin te näete ka äh, hashtag'i, mis on siis Viudas con voz ehk äh, lesed, kel on hääl. loomulikult ka petitsioonikomisjoni jõudmine ei ole mitte lihtne protsess olnud kokkuvõttes kõik need omavalitsused, kes on toetanud seda initsiatiivi, seal on kokku kaks koma viis miljonit inimest. ja me oleme eh, saanud eh, ühiskonna toetuse, me ei saa nõustuda sellega, et eh, lihtsalt halvasti kirjutatud seadus teeks meist mingisugused teise järgu kodanikud või põhimõtteliselt nagu alaealised inimesed. nii et äh, me oleme tegelenud erinevate perekonda puudutavate probleemidega, aga eelkõige on siin üks seadus, mis ei vasta Euroopa Liidu direktiivile, on vastuolus Hispaania põhiseadusega ja on täiesti mõistmatu ka juriidilisest seisukohast. nii et jah, me teame, et liikmesriigid ise otsustavad, eh, mida nad pensionite osas eh, teevad, aga ka teie olete näidanud, et tegelikult juriidiline olukord muutub ja see peab vaat-, vastama praegusele olukorrale ühiskonnas ja tagama mittediskrimineerimise. Hispaania õiguses on selline olukord, et lesepensionil on õigus inimesel, kui kooselu oli registreeritud. aga kui kooselu registreeritud ei olnud, nii et põhimõtteliselt kui Äh, abi, kui siis ähm, kooselupartner äh, teenis kas või ühe euro rohkem kui me ise ja kui ta sureb, siis meil ei ole mitte mingisugust õigust lesepensionile. nii et kui minu abikaasa suri, siis ma öö, ähm, teenisin äh, sendi rohkem kui minu abikaasa ja nüüd, kui ma olen töötu, siis ei saa ma mitte mingisugust lesepensionit. loomulikult meie oleme maksnud makse oma tööga ja ei saa ju lubada seda, et nüüd see, et ma töötasin, tähendab seda, et mind karistatakse terve ülejäänud elu. ja nüüd me oleme siis äh, põhimõtteliselt äh, karistust kandmas justkui elu lõpuni, sest et äh, tegemist on justkui täringumänguga, sellepärast et kui sul ei vedanud ja näe, teenisid euro rohkem, siis kahju küll, aga nii on ja et meil ei ole õigust mitte millelegi, isegi siis, kui meie professionaalne olukord halveneb. mitte isegi siis ei saa me seda äh, pensionit äh, taodelda. nii et see on kirjutatud äh, väikeses kirjas ja kuskile peidetult, nii et me usume, et see tuleb kiireloomuliselt lahendada. meie nõua, nõuame artiklist erandit ja seda siis ka tagasiulatavalt sellest hetkest, kui see seadus äh, jõustus. seda arutati Hispaania parlamendis ning kõik fraktsioonid olid nõus, et on kiireloomuline seda asja muuta, see oli siis kümme aastat tagasi. nii et viimane aeg ikkagi seda teha, tegemist on veaga, seda viga on tunnistatud ja ei tohi lubada, et see viga kestma jääb. üks koma viis miljonit perekonda on potentsiaalselt sellises ohus, sest et kui juhtub, et üks või teine ähm, vanematest sureb, nii et me räägime siin tohutust hulgast inimestest. täiesti legitiimsed nõudmised. nii et me ei saa lubada seda, et meie lapsed on nüüd kuidagi teisejärgulised, vastupidiselt sellele, mida nähakse ette põhiõiguste hartas, Lissaboni lepingus ja kõikides erinevates Euroopa Liidu õigusaktides, nii et me nõuame komisjonilt, et selle teemaga tegeletakse, et see petitsioon jääks avatuks, suur aitäh! nüüd on sõna komisjonist, Juliana Bajani, palun. Eh, suur aitäh! ma tahaksin tänada ka petitsiooni esitajaid, kus räägitakse siis ähm, pensioni mittemaksmisest. me teame, et tegemist on probleemiga, äh, mille kohta kahjuks Euroopa äh, ei ole pädevust, see on liikmesriikide sotsiaal- Äh, kindlustussüsteemidel. siin on äh, oluline silmas pidada seda, et pensionisüsteemid on samuti liikmesriikide ja toetussüsteemid on liikmesriikide pädevuses. ning äh, komisjon ei saa sekkuda sellesse. sellest tulenevalt kutsume üles teid pöördumaks äh, liikmesriigi võimude poole ja kui äh, äh, ei ole võimalik selles raamis mitte midagi ette võtta, siis ja kui tegemist on põhiõigusega, mida rikutakse, siis ilmselt oleks mõttekas pöörduda Euroopa Kohtusse. aga Euroopa Kohus sekkub ainult sellistel juhtudel kui kõik liikmesriigi õiguskaitsevahendid on ära kasutatud. kahjuks komisjoni seisukohalt äh, ja vastavalt artikli sada viiskümmend kolm Euroopa Liidu toimimislepingu järgi ei ole meil võimalik sekkuda, aitäh. Muchísimas gracias, ahora pasaríamos a las intervenciones de los miembros de esta comisión. suur aitäh, nüüd on sõna komisjoni liikmetel. kõigepealt palun proua Maestre. Muchas gracias, señora suur aitäh, proua esimees, kõigepealt tahaksin tänada petitsiooni esitajat ja ühendust Vida petitsiooni esitamise eest. jah, kindlasti on tegemist olukorraga, mis tekib, tekitab äh, ebavõrdsust inimeste vahel. nii et oleks normatiivne edasiminek, kui võrdsustada ka äh, kooselu äh, abieluga, tegemist on äh, olukorraga, mis jah, on problemaatiline ja enamasti mõjutab see naisi ja lapsi. nii et seadusega loodi võimalus lese pensioni saada ka registreeri-, registreerimata kooselu puhul, aga nüüd, et ei Äh, laiendatud seda siis nendele inimestele, kes teenisid rohkem kui äh, äh, lahkunu. nii et ilmselgelt on tegemist ebaõiglase olukorraga ja ei saa ju kuidagi tõlgendada seda nõuet nii, et kui ei ole kooselu registreeritud, siis tegemist oleks juba teisejärguliste kodanikega lõppkokkuvõttes elatakse samamoodi nendes peredes nagu siis, kui vanemad oleksid abielus. nii et äh, siin on ju tegemist ikkagi ähm, majandusliku kompensatsiooniga teisele vanemale, kui üks vanem on surnud sest et loomulikult see mõjutab äh, negatiivselt nii äh, lese kui ka laste elukvaliteeti nii et seega on võimalik, peaks olema võimalik saada täpselt samadel tingimustel neid toetusi nagu öö, siis, kui inimesed oleksid olnud abielus. nii et tegemist on ikkagi selle kahju kompenseerimisega, mis tekib sissetulekule juhul, kui üks paarist sureb. nagu petitsiooni esitaja ka selgitas, siis tähendab see seda, et äh, see, kui ei teki õigust sellele lesepensionile, ei saa seda taotleda ka hiljem, näiteks ka siis, kui inimese majanduslik olukord äh, muutub. kui me vaatame, mida on tehtud näiteks teistes liikmesriikides, nagu näiteks äh, Rootsi, Saksamaa, Prantsusmaa Iirimaa või teised, siis äh, on äh, õigus lesepensionile hoolimata sellest, äh, kuidas koos elati. nagu komisjoni esitaja ka ütles, siis jah, kuigi tõepoolest see on liikmesriikide reguleerida, siis meie näeme asja ikkagi üldisemalt. et meie ettepanek olekski, et see läheks edasi tööhõive komisjoni ja et tehtaks ettepanek, mis äh, ühtlustaks seda äh, küsimust üle terve Euroopa Liidu ja lahendaks probleemid sellistes riikides nagu Hispaania. nagu me teame, siis äh, nüüd on valitsus muutumas Hispaanias, aga küllap ei ole siis võimalik kokku leppida siis järgmiste tundide või päevade jooksul, küll aga võiks see olla üks esimesi prioriteete, et kaotada ära selline ebavõrdsus. ja tegelikult sotsiaaldemokraatide plaanides on see muudatus täiesti sees, loodetavasti õnnestub meil ka valitsus moodustada meie petitsioonikomisjonis teeksime järgmise ettepaneku, nimelt äh, uurida seda asja, teha analüüs selle teema kohta ka teistes riikides. ja võiksime rääkida ka siin näiteks põhiõiguste ähm, rikkumisest ja võib-olla siis selle rikkumise hüvitamisest ja igal juhul äh, suur aitäh teile, et olete tähelepanu juhtinud nii olulisele teemale suur aitäh ja sõna saaks proua Aguilera, aga ma paluksin teil rääkida lühidalt, sellepärast et siin on palju petitsioonide esitajaid, kes on äh, tulnud siia spetsiaalselt kohale ja peavad ka jõudma tagasi koju, nii et palun rääkige lühidalt. jah, proua esimees. proua Onjate selgitas olukorda väga hästi, ka minu teine kolleeg ja suuremat ei olegi mul lisada. tahan tuua välja ühe asja. Silviat tunnen ma juba pikka aega, tegemist on väga tööka inimesega ja öö, tema abikaasa suri, nii et tõeline õnnetus ja ainus aasta, mil ta teenis tõesti ühe sendi rohkem kui abikaasa, oli seesama aasta, kui tema abikaasa suri nii et tegemist on äh, uskumatu olukorraga. komisjon ütles, et äh, jah, pädev on Hispaania kuningriik. aga siis, äh, kui valitsus on moodustatud, tuleb see siiski ära muuta. tegemist on ilmselge diskrimineerimisjuhtumiga. see kahjustab naiste olukorda eelkõige nii et alati, kui on seadusandluses probleeme, siis enamasti kannatavad ikkagi naised, nii et äh, loodetavasti see lahendatakse kiiresti ja et ei juhtuks nii, nagu Silvia kirjeldas, ehk siis et äh, mõni lesk äh, kas Lõuna-Euroopas või kus iganes jääks sellisesse olukorda. naine Silvia olukorras ei jää ju lihtsalt äh, Äh, käed rüpes istuma, vaid äh, lõi selle äh, ühenduse selleks, et see probleem saaks lahendatud. meie sotsiaaldemokraatidena neid kindlasti ka toetame. nii et siis oleks see näiteks selleks, et mida ei tohi võimaldada teistes liikmesriikides. Gracias, presidenta. Me gustaría ceñirme un poco a la petición, aunque ja loomulikult äh, tuleb äh, anda hinnang äh, sellele petitsioonile. sotsiaaldemokraadid tegelikult ise unustavad ära, et nemad selle seaduse vastu võtsid ja siis nüüd hakkavad seda parandama, justkui oleksid siin, teeksid midagi erilist, et siis võib-olla teie mälu ta-, taastub tänu sellele. nii et jah, tõesti väga tore, kui need vead siit kaotataks nüüd petitsioonis on põhimõtteline teema, loomulikult see ei ole komisjoni äh, pädevuses, aga küll aga me räägime ju ikkagi põhiväärtustest, mis esiteks siis võrdsus ja mittediskrimineerimine. tegemist on aga seadusega, mis on tõesti vigane, see osa tegelikult ei ole mitte lihtsalt viga, vaid see on rohkemgi, see on põhimõtteliselt äh, ju lõks selleks, et äh, võtta kelleltki õigus ära. nii et äh, kooselu peaks olema võrdsustatud abieluga. paraku on olukord tundub jah, et need sotsiaaldemokraadid, kui nad, kui nad äh, valitsevad, siis äh, jah, unustavad ära, et nad ise võtsid need seadused varem vastu. tegelikult ei ole meil aga riiklikku seadust, mis äh, räägiks kooselust, meil peaks olema mehhanisme, mis reguleeriks korralikult seda, et kui inimesed elavad koos, siis nad ongi põhimõtteliselt äh, Äh, registreeritud partnerlus, nii et neil peab olema täpselt samasugused õigused nagu nendel, kes on ka päriselt äh, registreeritud. Neil peavad olema täpselt samad õigused ja miks? lihtsalt selleks, et äh, tagada, et kaitstud oleks Euroopa Liidu põhiõigused, muuhulgas nagu võrdsus ja mittediskrimineerimine. loodame, et see petitsioon jääb veel avatuks ja et tuldaks välja ettepanekuga, mis äh, teeks koos elavatest inimestest ka õiguslikult ähm, äh, paari. suur tänu teile, esimees äh, kõne all olev petitsioon kahtlemata vajab seda, et selle kallal tehakse põhjalikku tööd ja nii nagu ootasimegi, Euroopa Komisjon ei olnud äh, valmis meid sellega aitama, kuna tegemist oli, äh, on äh, küsimusega, mis puudutab pigem kohalikku ja riigi õigusandlust. tähtis aga on asi, mida peaksime võtma arvesse, nimelt et hüvitist keeldutakse maksmast olukorras, kus tegemist on mm, tsiviilpartnerlusega või registreeritud kooseluga ja see ei ole abielu see tähendaks tähendab aga, et äh, majanduslik äh, kaitse ka lastele väheneb sellisel juhul. ma olen nõus eelmise kõnelejaga, et äh, vaatame, millised on paremad praktikad teistes liikmesriikides, võtame need aluseks ja kasutame võimalust vältida vigu selles kohas, kus need praegu on meile viidatud. ma arvan, et petitsioon võiks jääda lahti ja saadame selle edasi komisjonile, aitäh! suur aitäh ja proua Straas. Eh, suur aitäh. esiteks suur aitäh petitsiooni esitajatele. aga jah, me peame ikkagi ju eh, mõistlikuks eh, jääma selles osas, mida petitsioonikomisjon siin teeb, tegemist on äh, liikmesriigi pädevusega ja et valitsus siis seda muudaks, tegemist on artikliga kakssada kakskümmend üks, mis kiideti heaks aastal kaks tuhat seitseteist sotsialistide valitsuse all. tegemist oli Jose Luis Rodriguez Zapateroga, kes nägi ette, et ei oleks siin mingisugust piirangut, et seda pakutaks vaid inimestele, kes olid abielus, vaid seda saaks ka kooselu puhul aga siiski ei olnud siin õigused võrdsed. ja kahe tuhande viiendast aastast on siis pärit, siiski on olemas seadus, mis nõuab seda võrdsust, nüüd on aga siin kaks tuhat üheksateist, kaksteist aastat on möödas ja kaksteist aastat hiljem ja ikkagi tulevad siia petitsiooni esitajad, vahepeal oli mitu sotsialistide äh, valitsust ja nii edasi, nii et ähm, nüüd on ikkagi Hispaania parlament see, kes selle teema peavad lahendama. nüüd on möödas juba kaksteist aastat, aga meil see komisjon ju on. ja et nüüd siis jääb see petitsioon avatuks ja siis on meil võimalik saada kiri Hispaania parlamendile, nõuda seda muutust ja Hispaania valitsus siis peab tegutsema ja äh, nüüd kaksteist aastat hiljem, nii et väga kahju, et seda siis peab tegema läbi siin Euroopa Liidu, kuigi seda oleks võinud kohe Hispaanias teha, nii et ei olnud seda pikka teed vaja, aga jah, nagu me kõik mõistame, siis meie petitsioonikomisjonis avaldame ka survet. mina öö, äh, olen äh, hispaanlane ja samal ajal siin juhatab koosolekut naine, kes öö, Äh, oli ka minister sotsialistide valitsuse all, siis võib-olla Hispaania rahvas ikkagi oleks väärinud paremat, mitte nii pikka teed. nüüd on äh, petitsiooni esitajal uuesti sõna. suur aitäh kõikide kommentaaride eest. Äh, suur aitäh Hispaania parlamendiliikmete toetuse eest, tegemist ei ole tegelikult äh, ideoloogiaga, jah, tõepoolest Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid on olnud võimul Hispaanias. Äh, ja nüüd siis vaatame, milliseks järgmine valitsus äh, kujuneb. nii et kõik fraktsioonid tegelikult toetavad sama ideed, nüüd mina arvan, et tuleks vaadata ikkagi kõiki erinevaid artikleid kus on kirjas, et tuleb kaitsta alaealisi ükskõik millises, millisest soost on tema vanemad või millises kooselus või abielus, nii et see tähendab ka majanduslikku toetust. nii et me peame püüdlema ikkagi aastatuhande arengueesmärkide eh, poole, tuleb lugeda siin ka Euroopa eh, tööhõive direktiivi ja mõista seda, et mitte ükski äh, meede ei tohi diskrimineerida naisi, nii et meie räägime siin leskede nimel, jah, on ka mehi, aga enamasti on ikkagi üle üheksakümne protsendil juhtumil tegemist naistega. nii et lugege seda siis teiste direktiivide valguses ja e, lugege, e, millised uskumatud lood siin taga peituvad. nii et see, et meil võetakse põhimõtteliselt ära äh, õigus, sellepärast tegemist on halvasti sõnastatud artikliga, mis tookord jäi lihtsalt kahe silma vahele. et põhimõtteliselt karistatakse meid terveks eluks, kui me teenisime ühe aasta jooksul ühe sendi rohkem kui äh, meie äh, abikaasad, nii et äh, see on ikkagi ebaõiglane olukord. ja väga kahju, et me leskedena oleme pidanud tulema siiani välja ja käima seda pikemat teed aga nii see olukord on ja loodetavasti siis äh, õpivad teised meie vigadest, nii et äh, äh, Hispaania valitsus peab selle muudatuse tegema ja see peab kohalduma ka retroaktiivselt. et suur aitäh teile, proua Onjate. nüüd olles kõik ära kuulanud, on meie ettepanek jätta avatuks see petitsioon. tegemist on Hispaania liikmesriigi pädevusega, siis meie ettepanek oleks saata kiri eh, Hispaania tööhõiveministeeriumile eh, ja ka eh, informeerida sellest Euroopa Parlamendi saadikuid, kes on pärit Hispaaniast, saata lisaks see petitsioon edasi tööhõivekomisjoni siin Euroopa Parlamendis, sest et see puudutab mittediskrimineerimist ja võrdsust. suur aitäh! jah, me teame, et tee oli pikk, aga petitsioonikomisjoni uksed on alati lahti ja see ongi see ligipääsupunkt kodanikele Euroopa Äh, liidu institutsioonidele. Lähme edasi järgmise punkti juurde. Muy... Continuamos con el punto... Lähme edasi punkti kakskümmend üks juurde, petitsioon number üks, üks, kaks, kuus, murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Ühendkuningriigi kodanik äh, JUN koduvägivalda ja vägivalda käsitleva direktiivi kohta. petitsiooni esitaja on kohal ta soovis võtta sõna alles lõpus kokkuvõtvas osas, nii et me alustame kõigepealt komisjoni sõnavõtuga justiitsosakonnast, palun, komisjoni esindaja. Thank you, chair and suur tänu teile, esinaine, ja aitäh ka petitsiooni esitajale tema hästi läbimõeldud äh, ja olulise initsiatiivi eest. me tahaksime korrata üle, et komisjon on tugevalt pühendunud sellele, et no nothing so Ex, excuse me äh, hästi, jätkan, ütleb kõneleja. tahaksime korrata üle, et äh, komisjon on pühendunud sellele, et äh, koduvägivald ja naistevastane vägivald saaks välja juuritud ning see on ka meie poliitika raamistikust äh, tulenev strateegiline pühendumus äh, soolise võrdsuse jaoks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat üheksateist. Euroopa Liit on võtnud vastu terve hulga äh, õiguslikke meetmeid selleks, et keelata teatud soopõhise vägivalla vorm, vorme ning kohustada liikmesriike pakkuda koduvägivalla ohvritele tuge näiteks ohvriõiguse direktiiv äh, pakub soopõhise vägivalla ohvritele miinimumkaitsestandardid ning Euroopa kaitsemäärus äh, lubab äh, ohvritel liikuda liikmesriikide piiride üleselt niimoodi, et siseriiklikud kaitsemeetmed neile ka mujal rakenduvad. ning samuti keelavad Euroopa Liidu õigusaktid inimkaubitsemise ja laste seksuaalse kuritarvitamise. vastavalt Euroopa Liit, vastavalt Euroopa Nõukogu Eh, Istanbuli konventsioonile. Eh, Euroopa eh, Liit on sellele allkirja andnud kolmeteistkümnendal juunil kaks tuhat seitseteist ning selle konventsiooni läbi võideldakse naistevastase vägivalla ja koduvägivallaga. kõik liikmesriigid on allkirjastanud Istanbuli konventsiooni ning kakskümmend üks liikmesriiki on siiamaani ratifitseerinud selle. see konventsioon pakub välja kõikvõimalikud äh, meetmed äh, selleks, et äh, kaitsta ohvreid, koduvägivalla ohvreid ja naistevastase vägivalla ohvreid. see on parim võimalik mehhanism Euroopa raamistiku läbi, et kaitsta ohvreid ning kuna Istanbuli konventsioon eksisteerib ja sellele on kõik liikmesriigid ka oma nõusoleku andnud, eh, ei ole komisjon võtnud eh, lisaalgatusi eh, seadusandlikus mõttes. komisjon igal juhul toetab petitsiooni looja suhtumist, et inimesi ja naisi on vaja koduvägivalla eest kaitsta, aitäh! suur tänu, kas on veel sõnasoovijaid austatud komisjoni liikmete poolt? palun, olge hea. Please, Mr Dutton härra Tuuda, palun. suur tänu. selgelt on praegune teema väga oluline, sellepärast et jällegi otsivad kodanikud meie abi sellise karmi teema puhul, nagu seda on vägivald nende enda kodus ja vägivald naiste vastu teada on, et selle vägivalla öö, äh, ulatus on väga suur. ja kõik sidusrühmad, kohalikud omavalitsused, liikmesriigid, äh, kohalikud ja rahvusvahelised organisatsioonid ning Euroopa Liit peavad kõik pühenduma sellele, et selle probleemiga võidelda. tahaksin äh, siin öelda järgmist. eriti raske on nende inimeste olukord, kes äh, vägivalla all kannatavad, samal ajal kui nad on äh, mõnes teises äh, riigis. sest mitte ainult ei mõjuta neid vägivallatseja, aga neil pole ka turvavõrgustikku perekonna ja sõprade näol, nad ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda. ja lisaks võib olla ka keelebarjäär ning selle tulemusena on sellistes olukordades ohvrid äh, kaitsetud. ja samas kurjategijatele jääb äh, mulje, et nad võivad ükskõik mida teha. seetõttu teen ettepaneku, et petitsioon jääks avatuks ning püüame libekomisjonist äh, saada arvamust Euroopa Parlamendist. okei okay., so. hästi, ütleb esinaine kas on veel sõnasoovijaid? ei ole näha, et keegi sooviks. siis anname petitsiooni taotlejale äh, sõna. olge hea. Jane Ursula Nikolas, palun. Teil on kaks äh, minutit kõneaega. suur tänu mina olin koduvägivalla äh, ohver just äh, välisriigis olles, nii nagu eelkõneleja just kirjeldas. ja tegemist oli väga keerulise olukorraga. ma andsin sellest kuriteost teada kaks tuhat kaks, kaks tuhat kaksteist ei olnud see veel lahendust leidnud ja selle aja sees olin ma kaotanud kõik, sealhulgas oma kodu ning pöördusin tagasi Ühendkuningriiki, äh, olles praktiliselt pagulane omaenda koduriigis see ei tohi kindlasti äh, migrantidest naistega juhtuda ja ma kutsun üles Euroopa Liitu just äh, pagulastest naistele pöörama tähelepanu, sellepärast et me kõik liigume ühest kohast teise, ühelt kontinendilt teise ja vajame kaitset ning äh, loomulikult äh, see käib äh, läbi seaduste, aga see käib ka läbi menetluste ja tegelikult haldusprotsessi detailide. praegu on Istanbuli konventsiooni ja tegeliku elu vahel väga suur lõhe ja see tegelik elu surub peale, sellepärast et aina rohkem on neid naisi, kes saavad hukka läbi oma partneri käe läbi ning kannatavad vägivalla all kodus. ja meie Euroopa perena peame selle vastu võitlema ning nii, nagu eelmine kõneleja ütles, me peame just pagulastest naisi ja lapsi kaitsma iseäranis. ning just laste puhul ka nemad on äh, koduvägivalla ohvrid, peame neid äh, kaitsma ja õpetama neile, mida inimsuhted tähendavad ning õpetama ka pöörduma abi saamisega, kui vajalik on. palju on vaja ära teha ja mina arvan, et me oleme protsessi alguses ning mitte lõpus. Äh, peame kogu seda protsessi edasi viima jätkuvalt. suur tänu, ütles, ütleb esinaine, mina olen ka nõus, et oleme selle tee algusest ja suur aitäh, et tõstatasite selle äh, Äh, probleemi, mis puudutas vägivalda ja eriti just äh, vägivald pagulastest naiste vastu. nüüd teeme äh, ettepaneku, et petitsioon jääks avatuks ja just migrantidest naiste mm, olukorra kontrollimiseks nii libekomisjoni kui ka naiste õiguste komisjoni ette Euroopa Parlamendis arvamuse saamiseks. kas olete nõus sellega? tegelikult ma küsisin kolleegide, mitte petitsiooni esindaja, esitaja käest, ütleb esinaine. ma loodan, et ka teie olete nõus esitajana. hästi, selles oleme kokku leppinud ja otsus on tehtud. Now we have in the agenda the petition number one. nüüd edasi. petitsioon äh, number null üks kaheksa üheksa murd kaks tuhat kaheksateist järgnevalt Äh, mille on esitanud Hispaania kodanik SBB organisatsiooni Tarbijate ja Keskkonna Euroopa platvormi nimel soolise palgalõhe kohta, aga esitajat ei ole kohal. ja siis annamegi kohe komisjonile sõna. kas härra Miguel Tracorta sooviks sõna? presidenta. suur tänu. tahaksin tänada petitsioonikomisjoni et olete tegelenud selle teemaga, mis meie arvates on väga oluline. kõik meetmed, mis võimaldavad palgalõhe vähendamist, on prioriteetsed ja seega eh, toetame seda petitsiooni, kuid samuti on vaja selgelt eristada, mis asi on palgalõhe ja mis on palga äh, alane diskrimineerimine. palgalõhe on palgaerinevus meeste ja naiste vahel, mis on keskmiselt Euroopa Liidus praegu kuusteist protsenti. põhjused, milleks see tulene, põhjused, millest see tuleneb, on väga erinevad. muuhulgas näiteks horisontaalne segregatsioon tööturul ning see, et naised töötavad rohkem vähem tasustatud äh, sektorites edasi see, et naised ei jõua vastutavatele ametikohtadele ettevõtete sees. ning äh, edasi, mis puudutab lepitusmenetlusi, mis äh, ei ähm, mis äh, ei tegele kõikide probleemidega, muuhulgas sellele, et naised tegelevad rohkem lastega nüüd, äh, mis puudutab palgaalast diskrimineerimist, äh, siis on see keelatud äh, lepingutega, aluslepingutega ning samuti direktiiviga viiskümmend neli murd kaks tuhat kuusteist. teinekord tuleneb see palgaalase läbipaistvuse vähesusest. tulevase komisjoni president on lubanud tulla välja ettepanekuga, mis puudutab läbipaistvust palganumbrite osas et seda tüüpi meetmed võivad aidata äh, vähendada diskrimineerimist palgaalaselt. aga see on tegelikult vaid osa äh, probleemist ja me peame arvestama ka teiste põhjustega, mis peituvad selle palgalõhe taga. nimelt see, et vastutus ei jaotu ühtlaselt meeste ja naiste vahel näiteks kodus ja nii edasi. Yes, as a member of Uh, Employment Committee. jah, äh, tööhõivekomisjoni liikmena olen nõus, et tegemist on äh, raske juhtumiga, aga petitsioon on jõudnud meie komis-, äh, komisjoni ette, kas on sõnasoovijaid liikmete poolt? härra Jaar, palun. isegi kui argumendid, mille ma nüüd esitan, on sarnased, siis esiteks, tegemist on väga tähtsa teemaga, teiseks, jah, pika äh, protsessiga on tegemist, isegi kui meil seadused on olemas, on probleem, siis on siin ka vääriti mõistetud traditsioone ja harjumusi, peame siin äh, sellel teemal peal olema ja vaatama, millised on seadusvõimalused, äh, teiseks, kuidas neid on võimalik rakendada ja sellepärast äh, ma arvan, et vastutavatele komisjonidele asja edasisaatmine on ka väga tähtis, sellepärast et nagu öeldud, tegemist on pika vinnaga protsessiga, äh, seadused peavad olema õiged, aga seadusi on vaja ka praktikas rakendada ja siin selles valdkonnas on meil äh, päris palju probleeme. nii et teen ettepaneku, et tööhõive naiste õiguste komisjoni saadame edasi ja jätame petitsiooni avatuks. okei okay, uh,, thank. hästi, aitäh, härra Jaar kas on veel sõnasoovijaid uh,? The... siis äh, võtan ma ise üheks minutiks sõna, ütleb esinaine. ma arvan, et palgalõhe küsimus on äh, asi, mis on teada ja seda on juba väga mitmetes dokumentides ikka ja jälle rõhutatud, äh, ka Euroopa Parlamendi raportites muuhulgas, eriti need, mis on ette valmistatud tööhõivekomisjonis. seega on minu seisukoht see, et me võime petitsiooni taotle-, äh, esitajale vastata ja nimetame neid resolutsioone ja soovitusi ja äh, tee- ja paneme petitsiooni kinni. mis te arvate sellest? härra Jaar, kas arvate, et jätame avatuks? kas peame hääletama? raske, ütleb härra Jaar, tavapäraselt äh, olen ikka pigem äh, kiiremate petitsioonide sulgejate äh, poole peal alati ja ei taha neid lahti jätta, aga ma ütleksin, et anname ikkagi vastutavatele komisjonidele võimaluse praegu asja analüüsida ja siis otsustame, kas äh, sulgeme või jätame avatuks. selline oli minu ettepanek mul ei ole põhimõtteliselt vastuväidet sellele, nii et kui rohkem arvamusi ei ole, siis äkki Eleonora veel soovib sõna, palun jah, tahaksin kasutada võimalust ja sõna võtta ja toetada seda petitsiooni, ma arvan, et on hea mõte see ikkagi avatuks jätta. ja ma usun, et seekord äh, on tõesti palju põhjusi selle avatuks jätmiseks. ja kindlasti ka see, et uued ettepanekud, mis tulevad ka Van der Leyenilt äh,, vajavad ka meiepoolset hinnangut ning sellest tulenevalt äh, ka see petitsioon on heaks vaja, võimaluseks äh, olukorral silma peal hoida selles osas just, mis puudutab palgalõhet. Then debate became äh, debatt muutus äh, elavamaks, äh, proua Stesteras, palun. Ah, ja mina ka toetan seda, et see võiks siiski ähm, avatuks jääda, palgalõhe on üks olulisemaid teemasid. me peame tagama ikkagi võrdse tasu võrdse töö eest. eilsestes arutelustes samuti rääkisime sellest, tegemist on ühe peamise instrumendiga, mis meil kasutada on. nii et ma ei usu, et petitsiooni lõpetamine ei oleks kindlasti hea mõte, nii et see kuusteist protsenti on siis see keskmine, mõnes riigis rohkem, mõnes riigis vähem. nii et me loomulikult ju tahamegi olla need, kes survestavad ja muudavad seda suhtumist. ma olen ka nõus sellega, et jah, uus volinike kogu alustab tööd ja see on oluline teema ja siis jätame selle avatuks ja saadame tööhõivekomisjonile. nõus? hästi. aitäh. Thank you very much, Stanoka. Pasamos a la siguiente peti-. suur aitäh, proua Stanoka, lähme edasi. nüüd on petitsioon null kaks neli null murd kaks tuhat kaheksateist Antonio Luis Vasquez Delgado ühenduse Husapol nimel meetmete kohta, millega edendatakse Euroopa Liidus õigust saada võrdse töö eest võrdset tasu. kas võtate mõlemad sõna või võtab ainult üks sõna? nii et eh, igaüks või kumbki siis teist saab poolteist minutit sõna ning pärast on teil võimalik kokku võtta asi kahe minutiga, ehk siis jällegi kummalegi minut, kui soovite Eh, palun, teil on eh, sõna ja tere tulemast! Eh, tere kõigile, suur aitäh, proua esimees, suur aitäh Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjonile. kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal te avasite selle petitsiooni ja meie soovime, et see jääks avatuks ka edaspidi. sellepärast, et Euroopa parlamendil ei ole küll piisavalt võimu, et suruda peale otsus liikmesriigile, küll aga on teil äh, võimalus siiski jätta see petitsioon avatuks, et äh, viidata siin äh, erinevate poli-, politseijõududele ja seal ähm, leiduvatele probleemidele, räägin siin nii katalaani kui ka baski autonoomsest politseist turvalisus tuleb tagada Hispaanias ikkagi riigipolitseiga nem- ja rahvuskaardiga, nemad on need, kes vastutavad turvalisuse eest, küll aga teenivad nad vähem kui teiste politseijõudude politseinikud nii et ilmselgelt äh, on palgalõhe, kuigi äh, tasustatakse neid äh, kõiki tegelikult siseministeeriumi alt. nii et peaks olema siis lõplik seadus, mis kaotakse sellise olukorra, nii et meie tahame, et see petitsioon jääks avatuks ja nüüd võtab sõna äh, Husapoli äh, juht. palun, teil on sõna. jah, äh, tere. nüüd meie kordame endiselt üle seda, mida me siin öelnud oleme on selge palgalõhe autonoomsete piirkondade politseijõudude ning riigipolitseijõudude vahel, see erinevus võib olla lausa kolmkümmend protsenti. nüüd on see palgalõhe siiski vähenenud ka tänu meie varasematele petitsioonidele, aga kadunud see ei ole ja tegelikult äh, teenivad äh, riigipolitseis äh, Hispaanias politseinikud vähem kui Euroopa Liidu keskmine. see ei ole midagi uut ja me tahaksimegi sellepärast, et see petitsioon jääks lahtiseks, juba kolmkümmend aastat oleme me nõudnud võrdset ja väärikat kohtlemist oma riigivalitsuse poolt. nii et see diskrimineerimine tähendab, et äh, valitsus on unustanud, et on kohustus neil äh, võrre-, äh, kohelda võrdselt erinevaid julgeolekujõude riigis. nii et selline erinev tasustamine on lubamatu. nüüd on tehtud kaks ettepanekut, kuid valitsus ei ole nõustunud kummagagi see äh, palgalõhe oli alguses umbes äh, kuussada eurot äh, kuus, nüüd siis kuskil kolmesaja euro ümber. me oleme saanud ka kodanike toetuse. meil on üks kodanikualgatus, mis kogus tohutu hulga allkirju vaid ühe kuu ajaga meie teeme oma tööd väga hästi, nii et pole põhjust, miks me saaksime palka vähem kui autonoomsed politseijõud. nüüd kolmas kokkulepe, mis võiks siis selle palgalõhe kaotada. aga see ei võta arvesse ka muude lõhedega. see on täielikult välja jätnud rohkem kui kolm tuhat viissada riigipolitseiniku. Nad on jätnud nad administratiivsesse labürinti, mis on väljapääsuta. ja see tähendab, et meie nõuame komisjonilt, et see petitsioon jääks lahtiseks ja meie usume, et mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine äh, Ehm, on põhimõtted, mida tuleb järgida ka Hispaania valitsusel. meie soovime, et eh, meie eh, riigi seadused vastaksid Euroopa Liidu õigusaktidele, nii et saaks see probleem lõpliku lahenduse. nüüd eh, tahaksin tänada teid selle eest, et meid ära kuulasite. suur aitäh. nüüd on sõna komisjoni nimel tööhõive osakonna esindajal, palun. Thank you very much, chair and um, thank you. suur aitäh, aitäh ka petitsiooni esitajale selle eest, et nii selgelt olete oma asja esitanud. komisjon vastas eelmisel aastal juba sellele petitsioonile, seda arutati ka siin komisjonis novembris eelmisel aastal. me mõistame täielikult äh, ja hindame politsei kõr-, äh, olulist rolli liikmesriikides. tegemist on äh, funktsioonidega, mida me ainult saame toetada mis puudutab õiguslikku olukorda Euroopa Liidu seadusandluse lähtekohast, nagu komisjon juba eelmisel aastal selgitas, võrdse tasu põhimõte võrdse töö eest on Euroopa Liidu toimimislepingus artiklis sada viiskümmend seitse sees, aga see kehtib ainult äh, sugudevahelise tasu koha pealt. sellisel juhul see põhimõte ei kehtiks, sellepärast et praegusel juhtumil me räägime erinevatest politseijõududest erinevate töötingimustega, erinevate palgatingimustega ning nende tööandjaks on Hispaania riik. see kehtib ka tegelikult äh, teiseses äh, õigusloomes, ka direktiivides, kus äh, räägitakse mittediskrimineerimisest ning võrdsest kohtlemisest seoses selliste teemadega nagu seksuaalne suutumus, vanus, kuid jällegi need ei kehtiks äh, sellistel juhtudel, kus äh, vahet tegemise kriteeriumiks äh, on midagi muud. sest tegemist on ikkagi üldiselt ühe ja sama tööandjaga Hispaania riik. me saame aru sellest, äh, millest te räägite, aga Euroopa seadusandluse ei ole ühtegi äh, sätet ei esmases ega teiseses, millega me võiksime seda olukorda katta, aitäh. Muchísimas gracias um,. suur aitäh. ja nüüd on sõna komisjoni liikmetel. härra Bushoi, palun. presidenta, kolleegas eh, proua esimees, daamid ja härrad, lugupeetud petitsiooni esitajad. jah, meil on õigus võrdsusele ja palgalõhe äh, on täiesti olemas politseijõudude vahel, sest et lõppkokkuvõttes tegemist on täpselt sama tööga, mis on veel erilise tähtsusega, kuna nad kaitsevad ju meie kõigi õigusi ja vabadusi ja seavad oma elu ohtu. Hispaanias on keeruline, väga detsentraliseeritud riik ja äh, see on süvendanud neid äh, ebavõrdseid olukordi. nii et äh, selline autonoomsete piirkondade süsteem näitab, et riik on ebatõhus. nii et jah, loomulikult tegemist on põhimõtteliselt juriidiliste küsimustega, aga siiski, kui siin on erinevused äh, näiteks rahvuskaardi ja äh, politseijõudude äh, palkade vahel, siis on tegemist täpselt sama palgamaksjaga. nüüd jah, rahvusvahelise õiguse seisukohast, nagu komisjoni esindaja ütles, siis Hispaania äh, lõppkokkuvõttes on siiski see ainus struktuur, kes tasustab politseinikke. nii et tegemist on siseriikliku pädevusega, nii et Hispaania parlamendi ja valitsuse eh, vastutusalas, aga samas me usume, et autonoomsed piirkonnad peavad samuti sarnased otsused tegema, meil oleks vaja mehhanismi, mis võimaldab kohustada Hispaania valitsust nüüd pärast eh, viimaseid valimisi kohe eh, tagada palgaalane võrdsus ja veel kaks viimast mõtet. tagatakse võrdsus Euroopa Liidu õigusaktides näiteks äh, erinevate sugude vahel, küll aga ei tagada äh, võrdsust ja äh, mittediskrimineerimist muudel tingimustel, nii et meie arvates on siin juriidiline loogika ikkagi mängus. nii et meie toetame seda meedet. ja kohe lõpetan samuti, proua esimees, Hispaanias me ju teame kõik et kasutatakse avalikku raha väga õilsatel eesmärkidel, nagu näiteks selleks, et meie lastele igasuguseid äh, asju pähe panna, küll aga mitte olulisematel teem-, olulisemateks teemadeks. härra Kanjas, palun. suur aitäh, ma tahaksin alustuseks tänada kõiki äh, politseijõude tehtud töö eest Hispaanias ja siin ma pean silmas nii rahvuskaarti, politseid, ertsaintsat kui ka äh, mosutuskvadrasid. jah, teie olete jäänud kindlaks baaspõhimõttele, mis peaks olemagi ju kõige alus, ehk siis võrdse töö eest võrdne tasu. see peaks äh, olema sellise asjaga, mis tuleks siin pronksist tähtedega iga äh, avaliku hoone äh, peale kinnitada. nii et äh, kõik need politseijõud teevad ju täpselt sama tööd ja mida nad teevad, nad kaitsevad kodanikke. kas nad saavad sama palka? ei nii et järelikult tuleb tagada, et nad saaksid sama palgu, kas see on Hispaania valitsuse pädevuses? jah, loomulikult on, kas nad siis teevad midagi, ei tee, nii et väga kehv. nii et meie komisjoni Euroopa Liidu institutsioonide ülesandeks ongi siis olla, anda impulss sellel teel, et peetaks kinni aluspõhimõttest mina ei olnud äh, küll kohal siis, kui sellest siin eelmine kord räägiti, aga võrdsus on ju võrdsus, ma ei jah, siin on äh, sooline võrdsus ähm, või siis, äh, kui inimestel on erinevad uskumused ja nii edasi. aga võrdsus ongi aluspõhimõte, millest poliitikas lähtuda nii siin kui nõukogus kui komisjonis kui ka teistes Euroopa Liidu institutsioonides. nii et kui on vajalik, siis me peame ju võrdsust, võrdsuse põhimõtet laiendama, sest et ei saa ju lubada seda, et diskrimineeritakse inimesi siis, kui nad teevad täpselt samasugust tööd. nii et äh, vist on üks äh, seadus, äh, mis äh, juba on teel selleks, et tasapisi see ebavõrdsus kaotada. tahaksin tänada petitsiooni esitajaid, et olete olnud nii järjekindlad ja loodetavasti siis see viga ka peatselt parandatakse. suur aitäh, palun sõna järgmisel kolleegil. suur tänu suur aitäh petitsiooni esitajatele. loomulikult äh, teevad äh, politseijõud äh, väga olulist tööd. loomulikult peab valitsus tagama selle, et tegemist on ju, et kaitsta siis nende inimeste võrdset kohtlemist tegemist on inimestega, kes meid kaitsevad lõppkokkuvõttes. aga ei tasu nüüd minna ka äärmusesse. loomulikult on viimastel aastatel see palgaolukord paranenud, eriti just viimasel aastal ja selgituseks kolleegidele, kes ei tea, mis on täpselt toimunud nüüd nagu te teate, siis viimased kaks aastat on olnud äh, mitu erinevat valitsust ning äh, aastal kaks tuhat kaheksateist äh, asus tööle uus valitsus ning oli kokkulepe eelneva valitsusega olemas, mida juhtis Rahvapartei, oli terve rida kohustusi, eh, mille kohaselt siis peaks jõudma palgaalaselt võrdse kohtlemiseni aga tegelikult ei ole mitte ühegi algatusega edasi mindud. mitte, et ei oleks midagi tehtud, ei, ei, tehti küll. ma ei hakka sellest täpsemalt rääkida, rääkima praegu, aga põhimõtteliselt valitsus pühendas terve kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta suve sellele, et need ettepanekud ka rakenduksid praktikas. siis jõudis aga kätte septembri kuu ja otsustati kaheksasada miljonit äh, suunata selle äh, probleemi jaoks. edasi veel viiskümmend miljonit ja nagu me teame, siis valitsus tegelikult äh, valitses ilma uue eelarveta. ja kolmas osa siis tuleb maksmisele kahe tuhande kahekümnendal aastal. nii et kokku üsna suured äh, kulutused ning äh, aastal kaks tuhat kakskümmend siis saab äh, keskmiselt äh, politseinik palka kakskümmend protsenti rohkem kui aastal kaks tuhat seitseteist. muudel riigiametnikel on see arv kuus protsenti, politseinikel siis aga kakskümmend protsenti. nii et äh, nüüd ma siis ei saa päris täpselt aru sellest, et oleks politseijõud justkui hüljatud, vastupidi, me mõistame, et tegemist on väga olulise oluliste riigiteenistujatega, lihtsalt asjadega läheb aega ja kui eh, institutsioon on otsuse teinud, siis see ka eh, lõpuks tehtud saab. nüüd on räägitud siin, tegelikult on tehtud ka olulisi investeeringuid selleks, et eh, suurendada töötajate turvalisust nii et need on samuti oluliseks positiivseks edasiminekuks politseijõududes, nii et tuleb jätta ruumi, tegutsemisruumi valitsusele. aga need kohustused on valitsusel loomulikult olemas. suur aitäh, proua esimees, esiteks tänu, minu tänusõnad petitsiooni esitajatele ja äh, suur aitäh kogu hästi tehtud töö eest, äh, mida on teinud siis politseijõud Hispaanias. on riigipolitsei, äh, riiklik rahvuskaart ja edasi veel ka neli autonoomset politseijõudu, Mossos de Squadra, Ertsaintsa, Navarra politsei ning Kanaari saarte politsei. nii et see kõik kokku moodustab siis Hispaania politseijõud, kes eeskujulikult tagavad meie riigi julgeolekut. aastal kaks tuhat kaheksateist pöörduti meie komisjoni poole, mina olin samuti siis komisjonis ja juba siis juhiti meie tähelepanu sellele, et tegemist on võrdse töö eest, mille eest ei saa ka võrdset tasu. paluti, et me nõuaksime informatsiooni siseministeeriumilt selleks, et see petitsioon siis muutuks äh, nii-öelda tõhusaks. ministeerium äh, vastas äh, meie komisjonile, tol hetkel valitses Rahvapartei, ta juhtis Mariano Rajoy. ja kohe nad ka tegutsevad, kui petitsioon nende lauale jõudus, jõudis ning märtsis kaks tuhat kaheksateist tulid nad välja resolutsiooniga, mille kaudu otsustati, et tõstetakse töötasu eh, riiklikes politseijõududes. ja siis nähti ette ka äh, uuring, mis võimaldaks siis ära määrata, kuidas oleks võimalik ühtlustada palgapoliitikut, palgapoliitikat kõikides politseijõududes. nüüd öeldi, et kui nüüd kaheksasajast miljonist ei piisa, siis suurendatakse eelarverida. nüüd jah, meie oleme nüüd Hispaania, Hispaania valitsus äh, vahetus üle võttis valitsemise härra Sanchez ja sotsiaaldemokraadid. kaks kuud oli äh, möödunud sellest otsusest ja tundub, et et see uuring, nagu me ajakirjandusest lugenud oleme ja nagu ka politseinike ametiühing on meile öelnud ja ka ettevõte ise, kes seda uuringut pidi teostama, siis on otsustatud, et kindlasti seda summat ei suurendata. ja see uuring ei ole korrektne, kuna seal ei ole arvestatud mitmete erinevate aspektidega, sellepärast et siseministeerium avaldas survet, et muidu võidakse see summa ületada. nii et seega valitsuse äh, surve oli tohutu ja seega ma tahaksingi, et see petitsioon jääks avatuks ja et saadetaks äh, kiri Hispaania Äh, parlamendile, kuna siin on olnud nüüd nii palju erinevaid valitsusi ja valimisi. et siis äh, nüüd hakatakse selle teemaga uuesti tegelema ning eraldi kiri ka siseministeeriumile, et ei survestataks kuidagi ettevõtet, kes seda uuringut läbi viib ja et asi äh, saaks tehtud loomulikult on tegemist õigluse küsimusega, me räägime ikkagi ju mittediskrimineerimisest ja võrdsusest. suur aitäh, kas keegi soovib sõna komisjoni liikmetest, tundub, et mitte, seega siis on võimalik vastata kaks minutit, mis te peate omavahel ära jagama, nii et minut ja minut siis, jah? jah, suur aitäh, mulle anti kõik kaks minutit tegelikult me ei peakski siin olema, sellepärast et äh, nii Rahvapartei kui sotsiaaldemokraadid ja ka teistel parteidel on selge, et palgavõrdsus on fakt ja valitsus peab sellest kinni pidama. nii ütles parlament hääletusel, kui otsustati, et see võrdsus kehtiks igavesti nii et see, et nüüd valitsus otust-, otsustab eh, mitte nendest kokkulepetest kinni pidada. vahet ei ole, kas siis tegemist sotsiaaldemokraatidega või Rahvapart-, Rahvaparteiga. Eh, sotsiaaldemokraadid on nüüd nõudnud uuringut selleks, et oleks selge, oleks selge, kas see kokkulepe on sidus. nii et küsimus on siis nüüd selles, et kas on üldse õiguspärane see kokkulepe, kus palgaalasest diskrimineerimisest räägitakse, me ei räägi mitte samast tööst. me räägime sellest, et tegelikult on riigipolitsei ja rahvuskaart suurema pädevusega ja teevad riskantsemat tööd üle terve Hispaania territooriumi, kuid ometigi on nende staatust oluliselt piiratud, nii et olukord muutuks risti vastupidiseks ja tegelikult me ei nõua mitte võrdsust, vaid me nõuame isegi vähem, me nõuame võrdsust selliste politseijõududega, mille pädevus on piiratum kui meie endi oma nii et äh, võrdsus ei saa olla mingi selline põhimõte, mis sõltub äh, poliitilistest otsustest, see peab olema kirjas seaduses, peab olema kirjas, äh, kuidas tasustatakse kõiki neid riigiteenistujaid, kes teostavad samasuguseid ülesandeid sest et lõppkokkuvõttes on ju eesmärk ikkagi elada, elada korralikult ja pidada üleval oma perekondi. nii, suur aitäh teile, suur aitäh petitsiooni esitajatele, et olete tulnud siia. ja eh, loomulikult eh, teie panus, teie kaebused, eh, kõik on väga olulised. nüüd meie ettepanek oleks jätta Äh, avatuks see petitsioon. kahekümne esimesel novembril kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal petitsioonikomi-, komisjon äh, saati, otsustas siis saata kirja siseministeeriumile ja kahekümne neljandal jaanuaril ning ka märtsis saime vastused, kuid äh, siis toimusid valimised ja tuli uus valitsus peale nii et me soovime siis uuesti saata selle kirja nii Hispaania parlamendile kui ka siseministeeriumile. proua Strass, selline oleks siis meie ettepanek. mina teeksin ettepaneku ähm, ikkagi tegutseda veelgi jõulisemalt, sest et kui me saadame uuesti selle kirja, mille me juba saatsime siis äh, sellest võib-olla ei piisa, me peame suurendama survet ehk siis võib-olla esimees ja õigusteenistus peaksid siin kaaluma ka muid võimalusi. nüüd, kuna mitu fraktsiooni sõna võtsid, siis ettepanek oleks petitsiooni avatuks jätmine. saadame kirja, et nõuda parlamendilt äh, ja ka siseministeeriumilt seda, et äh, arutatakse seda palgalõhe teemat. nii et ähm, nõuti siis seda, et saadetaks kiri, nüüd nõuab üks fraktsioon, et ei oleks vaja teha rohkem nii et saata siis sellesisuline kiri, kuidas te arvate, sobiks. suur aitäh! eelmisel ametiajal oli ju ka siin kolleeg Rahvaparteist. Hispaanias nii ehk naa ju tõstetakse praegu äh, Äh, politseinike palku. ja seda ikkagi oluliselt rohkem kui Rahvapartei ähm, valitsemise ajal. proua Staras tol hetkel aga ei öelnud selle kohta küll midagi, nii et ma ütleksin äh, uuesti, et muutused on toimunud, on selgeid märke sellest, et palka äh, ühtlustatakse ja teie ise ju selle kokkuleppe pooleli jätsite, nii et jah, ma olen nõus, et lasepetitsioon jääb avatuks, loomulikult sellega mingisuguseid probleeme ei ole. nüüd aga suu-, siiski juhiksin teie tähelepanu eh, sidususele. nii et eelmisel ametiajal oli kolleeg siin samuti, kuid ta ei öelnud selle kohta mitte eh, midagi. nüüd, kui enne, kui annan teistele sõna siis ma ikkagi üritan aru saada, et mida me siis äh, teeme komisjonina, milline oleks meie ettepanek. härra Kanjas, palun. ma teen väga lühidalt, suur aitäh võimaluse eest äh, veidi äh, nüansirikkamalt rääkida, jah, meil on vaja leida siin ühtlustamine ja see ei ole mitte nüanss, vaid äh, see ongi konkreetne ühtlustamine. võib-olla siin ei oleks vaja arutada sisepoliitikat, aga tundub, et jah, nüüd siis valitsus tuleb ja siis saaks saada, saata selle kirja suunaga sellele uuele valitsusele. nii, suur aitäh. mina toetan sama ideed tegemist on teemaga, mida üritatakse lahendada juba mitu aastat, hoolimata sellest, kes parasjagu võimul oli. meie räägime ju ikkagi nende riigiteenistujate palgalõhe kaotamisest. petitsiooni esitajad on seda soovinud ja meie peamegi saatma edasi selle äh, nõudmise parlamendile ja valitsusele, et tegemist on ühtlustamisnõudega. sest et tegelikult sama ministeerium, kes neid tasustab, on ju ka see, kes on määratlenud ära nende ülesanded. nii et tuleb ikkagi toetada politseijõude, et nad saaksid samades tingimustes oma ülesandeid täita nagu Äh, autonoomsed politseijõud. sest et me teame ju väga hästi, millistes tingimustes äh, riiklikud politseijõud töötavad. suur aitäh, mina tegelikult ei äh, tahtnudki uuesti sõna, sest et proua Staras rääkis peamised teemad ära. nimelt see petitsioon peab jääma avatuks ja siis tuleb saata vastav kiri aga siiski, mida ütles minu kolleeg Maestre, nii et ühtlustamine ei või jaa, loomulikult jah. me oleme sellega tegelenud juba pikalt. ja nüüd on siis jõutud kokkuleppele, mida aga edasi teie valitsus ei ole suutnud eh, hallata. aga nüüd sellepärast äh, meie ei saanud selle teemaga jätkata, sellepärast et esitati umbusaldusavaldus äh, meie valitsusele. ja nüüd äh, siis lubatakse, et viite selle edasi lõpule, aga seda ei tee. aga igal juhul jah, meie loomulikult seda ühtlustamist toetame. suur aitäh. nüüd arutelu on lõppenud ja esimehe ettepanek, olles ära kuulanud kõik erinevad kõnelejad. siis eh, nagu ma ütlesin oma esimesel tööpäeval, et ma üritan eh, juhtida seda eh, komisjoni ikkagi õiglaselt, siis ettepanek oleks järgmine, nii, petitsioon jääb avatuks, saata kiri siseministeeriumisse, nõuda palkade ühtlustamist ning saata eh, parlamendile samuti kiri, andes informatsiooni petitsiooni kohta, mis jääb avatuks ja eh, nõuda siis sama, nii et see oleks siis eh, ettepanek vastavalt sellele, mida ma kuulsin saalist, nii et suur aitäh petitsiooni esitajatele ja suur aitäh ka äh, kogu sellel olulise töö eest, mida te teete Hispaanias. Pasamos al siguiente punto okay.. Läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. ja tegemist on transpordiküsimusega ja järgmiseks on siis petitsioon number null üheksa üheksa kaheksa kaks tuhat kaheksateist esitajaks on Alberto Cirio Itaaliast Torino Lyoni kiirraudteeliini taristu projekti läbivaatamise kohta. petitsiooni esindajat siin ei ole. So directly we address to the... siis lähme otse komisjoni poole. It is uh, Mr Colson, Jean-Louis Colson, yes? Jean-Louis Colson. Merci beaucoup, madame la présidente. Oui, suur aitäh! hästi lühidalt, kinnitamaks üle meie täielik nõusolek petitsiooni esitajaga. Torino Lioni tunnel on projekt, mille, mis komisjoni jaoks on väga oluline, me oleme alati seda toetanud. ühest küljest oleme me Euroopa äh, transpordivõrgustiku õigusliku tausta paika pannud, teisalt ka finantsiliselt oleme Euroopa ühenduste jaoks ette näinud kaheksasaja kolmeteist miljoni eurose toetuse ja ka poliitiliselt Euroopa koordinaator ja komisjon kõige kõrgemal tasemel on alati üles näidanud väga suurt huvi selle projekti vastu, mis äh, on Vahemere koridoris, mis on oluline Prantsusmaa jaoks, Itaalia jaoks kuid samuti kõikide teiste selle koridori riikide jaoks, Hispaania jaoks, kuid samuti Ida-Euroopa jaoks. tegemist on projektiga, mis on äh, natukene viibinud, aga nüüd on hoo sisse saanud. Te teate, et septembris leidis aset meeleavaldus, äh, vabandust, leidis aset sündmus, mille korraldasid äh, projekti läbi viia, et üheksa kilomeetrit tunnelit sai valmis ning nii Itaalia kui ka Prantsuse pool on ähm, hangetega alustatud ning hanked äh, praegu siis on äh, käigus. seega siis tahaksin veel kord äh, toonitada seda, kuivõrd suurt tähtsust me omistame selle projekti elluviimisele. suur aitäh teile, härra. jah, palun palun, proua. Oui, bonjour, merci de me permettre de réagir à cette pétition. suur aitäh, aitäh, et äh, lubate mul reageerida, mina mm, äh, Prantsuse saadik Oskar Fildi ja ma tegelen selle teemaga. Äh, roheliste nimel tahaksin toetada petitsiooni ning nende seisukohti seoses Torino Lyoni projektiga petitsiooni esitaja Alberto Tširi on endine Euroopa Liidu Parlamendi saadik ning Piemonte mm, regiooni äh, juht praegu. tegemist ei ole lihtsalt kodanike äh, soovidega, härra Tširi on pikka aega kogu seda protsessi vedanud, äh, kas parlamendisaadikuna või siis kohalike võimude esindajana. tegemist on suure paradoksiga, ja ka paljudes teistes dokumentides räägitakse sellest projektist kui investeeringust Itaalia, Prantsusmaa ja Euroopa tulevikku. aga ometigi Prantsuse võimud juba viimased kakskümmend aastat on väljendanud negatiivseid arvamusi selle projekti kohta regulaarselt ja ilma igasuguse mitmetimõistmistega. üheksakümmend kaheksa Brossier raportis, eh, kes on eh, lehekülgedel viiskümmend seitse viiskümmend üheksa öeldud, et väga keerukas on põhjendada selle projekti rentaablust, sellepärast et tegelikult praeguseid ähm, ühendusi on võimalik parandada ja see ei nõua sama suuri äh, summasid kui selle projekti elluviimine. kaks tuhat kolm tuli välja äh, Teedeamet uue raportiga ja me leiame, et metoodikast lähtudes Äh, taristuprojektide hindamisel sotsiaalmajanduslikud äh, uuringud äh, ei näita seda, et kogukonna jaoks oleks projekt huvipakkuv. kontrollikoda esimesel mm, augustil kaks tuhat kaksteist viiendal leheküljel andis negatiivse hinnangu kõikidele võimalikele stsenaariumitele ning samuti kaks tuhat kaheksateist esimesel veebruaril taristute ohjamisbüroo ütles, et ei ole arvest-, ei arvestatud sellega, et sotsiaalmajanduslik mõju on negatiivne ning kümme aasta vältel ning ilmselt äh, nende töödega jõutakse lõpule alles kolmkümmend kaheksa. miks see küsimus on endiselt laual seega ja miks äh, igasugused edusammud, mis saavutatakse, leiavad aset alati ainult enne Prantsuse valimisi? tegemist on kaheksasaja kolmeteist miljoni euroga toetatud projektiga Euroopa kasast, äh, katetakse trahve, aga artikkel seitseteist äh, kolmteist, kuusteist, muud kolmteist äh, ütleb, et projekti elluviimine sõltub avaliku rahastamise osalusest, seega praegu trahviohtu ei ole võttes arvesse, et kakskümmend kuus miljardit läheb äh, see projekt maksma ning äh, selle rentaablus on vaidlustatav, me ei saa selliste äh, varulike töödega jätkata, äh, võttes arvesse ka selle kahjuliku mõju keskkonnale. meil on alternatiive, mille ning praeguse projekti tagajärjed oleksid sellised, Äh, et kodanikud väärivad sellel teemal avalikku arutelu, seda aga ei ole toimunud. kodanikud on aga valmis osalema selles ning äh, tõendama nii Prantsusmaal kui Itaalias alternatiivse projekti võimalikkust. kodanikud mobiliseeruvad selle projekti vastu selleks, et äh, säästa oma põllumaasid, puhast vett ning mägimaastiku habrast keskkonda. suur aitäh! kuulasime ära Prantsuse saadiku, Itaalia, palun, Eleonora Eevi, palun. suur aitäh! tahaksin kõigepealt tänada roheliste kolleegi, sest Cinque Stelle esindajana ma ainult saan hinnata seda, et te olete võtnud sõna kõnealuse hullumeelse projekti vastu. kolm päeva tagasi tähistasime kolmekümnendat aastapäeva Berliini müüri langemisest. aga nüüd, kui keegi ütleks praegu, et plaanitakse taristut, mis tegelikult oleks vastuolus kaasajaga ning progressiga, kõik pane, kõiki pannakse muigama. aga mm, Torino Lyoni projekt on selline, et tegemist on ebavajaliku projektiga, mis on vananenud, iganenud ning saastav. E, e, see on vastuolus arengu ning progressiga. ma tahaksin küsida, mis progressi see pakuks, sellepärast et siin läheb vaja miljardeid selleks, et auk kaevata mäe sisse, eirates keskkonnanõudeid selleks lihtsalt, et kaubandustranspordi puhul säästa ühte tundi, ometigi kaubandustranspordi puhul ei ole kuhugi kiiret kui vaadata ka äh, kaubandusvooge selles piirkonnas, millega põhjendatakse selle, seda ettevõtmist, siis tegelikult ei ole me kunagi näinud äh, siin suurt vajadust selle järgi. tahetakse hoopis äh, väidetakse, et tahetakse viia kaubatransport üle äh, maanteedelt äh, rongile ning sellest tulenevalt vähendada CO2 heitmeid, aga selleks on äh, et CO2 heitmetega me piirid ületaksime, läheks veel kakskümmend aega. enne aastat kaks tuhat nelikümmend on aga juba selgelt liiga hilja, et mm, kliimaga midagi ette võtta praegused, äh, praeguse projekti negatiivsed tagajärjed keskkonnale on nagu ilmselged ning äh, tagasipöördamatud. ainult kaks peamist äh, galeriid tegelikult tähendavad seda, et aastas kuivaks ära kuuskümmend kuni sada kakskümmend miljard, miljonit kuupmeetrit vett ma ei usu, et meil Euroopas seda vaja oleks, Euroopa kodanikud ei usku enam, ei usu enam äh, progressi, mille käigus hävitatakse meie territooriumi, see, nad ei usu äh, kõrbetesse ehitavatesse äh, katedraalidesse. me peame läbi ringmajanduse, äh, taaskasutuse äh, edasi liikuma. me ei tohi Äh, kasutada seda projekti selleks, et vähendada ainult vähesel määral kaupade transpordiks kuluvat aega, tegemist on minevikumeetmega, mitte tulevikku vaatamisega. suur aitäh, härra Furoor, palun. I am sorry, I don't know accent <laughs> Grazie, presidente. suur aitäh, ka mina tahtsin väljendada oma vastumeelsust äh, kiirrongi projektile Äh, kõik projektid, mis kodanikele on mõeldud, on muidugi head, aga nad peavad olema ka, ka kasulikud. ka kolleeg E toetas, tuletas meelde, millega on tegemist. uus äh, kulutõhusushinnang äh, tuli välja samuti. siin arvestatakse samuti praeguseid liiklusvooge ning on kontrollitud ka praegust olukorda ning selle kohaselt me näeme, et uue ähm, rongiühenduse avamine tegelikult omaks väga väikest mõju liiklusolukorra paranemisele. Äh, programm äh, kiideti heaks äh, hoopis teistes tingimustes ja samuti kulud on tegelikult kehtivad ainult esimesele tunnelile, aga kaks tuhat kaksteist tegelikult Äh, Prantsusmaal tuli välja raport, ähm, näidati, et kakskümmend kuus miljardit äh, eurot tuleks lisaks eraldada. nii et me näeme, et need äh, hinnangud ei ole olnud realistlikud. mis puudutab aga ülejäänud töid Itaalia-Prantsuse territooriumil, siis siin meil ei ole veel lõplikku programmi paigas muuhulgas tähendab see seda, et äh, lõpptulemusena me alustame võib-olla projektiga, mida kunagi ei lõpetada ja me kõik peaksime selle üle tõsisemalt järgi mõtlema. me praegu teeme algust projektiga, äh, mille äh, tegelikult ei ole, mille järgi ei ole selget vajadust. Cinque Stelle liikumine on võidelnud avalikult sellise avaliku raha raiskamise vastu. E, projekti hinnang on näidanud ka seda, et tegelikult kulud ületavad kõvasti tulusid ja me peame sellega arvestama. tahaksin lõpetuseks lisada, et e, Cinque Stelle jaoks on see meie identiteediga seotud e, lõhi, lahinguga ja nagu Pepe Grillo ütleb, me ei saa siin järgi anda. Thank you. So, Mr Jaar is asking for the floor. härra Jaar, palun. tulen petitsiooni juurde tagasi, see küsimus äh, loomulikult on meie jaoks see, et kas äh, jätame lahti või äh, sulgeme petitsiooni ja ma ütleksin tegelikult, et ükskõik, kas projekti vastu või poolt ollakse, peaksime selle sulgema. ma olen rohelistest ja ka viie tähe liikumisest eriarvamusel siin, aga ma ütleksin, et tuleks sulgeda nii et eh, minu arust eh, see vastus on piisav ja seetõttu olen selle poolt, et sulgeme. I give myself the floor. ma võtan ka ise sõna, minu ettepanek on jätta see avatuks. sellepärast, et siin eh, toodi välja selged tõendid selle kohta, et on vaja edasist arutelu. raha on juba sinna projekti pandud sisse komisjon ütles hoopis vastupidist siin kuuldule. Colleagues representing Greens and Five Star Movement. Cinque äh, Stellest ja Rohelistest. petitsiooni esitaja ise omas ka vastupidist arvamust. I guess to, to keep it. Uh, et ilmselt on meil põhjus ikkagi seda avatud äh, hoida. meil ei ole põhjust seda sulgeda ja peaksime paluma komisjonil veel hinnata seda, võttes arvesse Euroopa Parlamendi liikmete arvamust, mida siin täna avaldati. kas härra Jaar, teile see sobib? ei. ei, ma tahtsin öelda, et ma tean, kuhu äh, enamus äh, umbes äh, läheb, aga ma ütlen, et me teeme praegu jõupingutusi selleks, et anda äh, lüüasaadev äh, otsus siin, sellepärast ma ütleksin, et võime ju vabalt ka kinni panna, arvamused on erinevad siin. no ausalt öeldes äh, minu und ei häiri ka see, kui me jätame selle lahti, aga vastused on selged minu arust ja võiksime sama ajaga lõpetada. aga ma saan aru, et esitaja on pigem selle projekti poolt või mis või? et me siin praegu määrime palju paberit ja pühendume ennast, aga me ei tule teisele järeldusele vist lõpuks aga no minu pärast võime ka lahti jätta. aga siin on tegemist vaidlusega, mis tuleks läbi viia liikmesriikidest, aga ma arvan, et äh, hoiaks aega kokku pigem ja paneks ta kinni. Just be distance but still. jah, siiski. jah. ma usun, et siiski peame jätkama veel ja võimaldama võib-olla saame veel kuulata komisjoni arvamust selles küsimuses kunagi. jätame avatuks härra Jaar, lõpuks nõustub minuga. Abstaining. <laughs> no okay.. You want to close so.... Te tahate sulgeda, jah? mis me teeme siis? But the majority is for, for keeping it open, I guess, yeah? Eleonora You have another proposal? Allora, io... proua Eevi, mina tahaksin võtta sõna ka selleks, et see petitsioon sulgeda, sellepärast et ma tean, et on teisigi petitsioone sellesama küsimuse kohta ja võib-olla tulevikus äh, võimal-, on meil võimalik läbi nende projektil silma peal hoida. see on küll kahjulik projekt, aga sellel konkreetsel petitsioonil päris ausalt öeldes nii, siin ei ole nagu mingit mõtet seda lahti hoida, me võiksime sama hästi selle sulgeda. Yes. Yes, I mean um.... jah. ma saan aru, et teised petitsioonide esitajad äh, tulevad ka oma petitsioonidega välja ja võib-olla veel uusigi ma arvan, et debatt peab niikuinii jätkuma, aga võib-olla selle petitsiooni saame sulgeda, sellepärast et petitsiooni esitaja küsimus sai vastuse, aga projekt ise peaks äh, jääma debatile veel äh, üles. hästi, tegemist on siis kompromissotsusega. selle petitsiooni paneme kinni aga te jätkate arutelu vastava liikmesriigiga. ja võib-olla siis ootame veel järgmisi petitsioone, aga igastahes eh, komisjon on valmis reageerima, ehk siis seega sulgeme. nüüd järgmine. tuhat kolmkümmend, kaks tuhat kaheksateist, Rafaela Skatoon on Itaalias selle esitanud ja see puudutab järjekordset äh, projekti Brescia Verona viis minutit, mitte rohkem, meil on aeg otsas eh,. Buonasera eh,, ringrazio innanzitutto la commissione per aver dato la poss-. aitäh, aitäh, et andsite mulle võimaluse arutlusele võtta see ähm, peti-, petitsioon. eelmine punkt puudutas Torino Lyoni, see petitsioon puudutab ühte teist äh, kiirrongiliini Brescia-Verona vahel. tegemist on vägagi äh, palju arutatud teemaga juba viimased kolmkümmend aastat, kakskümmend kaheksa aastat täpsemalt, et tegemist on äh, niivõrd olulise projektiga, aga miks on nii kaua oodatud siis? miks on vaja seda nüüd koheselt teha ning äh, sellise projekti osas, mis on nüüd iganenud? Äh, meil läheb vähemalt äh, kümme aastat veel, enne kui me kuhugi sellega välja jõuame. kaks tuhat kakskümmend kaheksa alles hiljem oleks võimalik midagi teha, aga ilmselt alates kahe tuhande kolmekümnendast aastast peale hakatakse kaupu tarnima pigem elektriautodega Euroopas tegemist on sellise äh, revolutsiooniga, millest ei saa Itaalia kõrvale jääda, nagu ütles professor Marco Ponti, kes oli majanduse ning transpordi planeerimisprofessoriga äh, Milano ülikoolis. me teame, et Itaalia valitsus tellis eelmisel aastal ka kulutõhususe äh, analüüsi, see osutus negatiivseks analüüs Äh, sisaldab kõiki hinnanguid ning te näete seda ka Itaalia valitsuse koduleheküljel. sellest hoolimata, aga et tulemused olid negatiivsed, plaanitakse ikkagi jätkata äh, projekti läbiviimisega, sellepärast et äh, tegemist on juba algatatud projektiga ja selle katkestamine tähendaks ühe koma kahe miljardi eurost trahvi aga me teame, et kulutõhususe hinnang ütles, et kulusid oleks kahekümne nelja miljardi võrra rohkem kui tulusid see tähendab seda siis, et see trahv viissada miljonit kuni üks koma kaks miljardit oleks ikkagi väiksem ning kokkuhoid oleks vähemalt üks koma kaks miljardit eurot. petitsioonis on ära toodud peamised negatiivsed projekti küljed, need ei puuduta mitte ainult majanduslikke aspekte, vaid samuti keskkonda ning kogu territooriumi eh, kahjustamist ma ise olen näinud meeleavalduste käigus neis piirkondades, kus ta peaks kiirrongiline läbi minema, äh, ka muuhulgas, nagu ka fotodelt näha, äh, Frassino äh, pühakoja vennad, see pühakoda on nüüd juba ümber tõstetud. osad linnapead samuti on allkirjastanud no, Äh, ja oma nõusoleku andnud uuringule, kus räägitakse ähm, põhjavee äh, kuivamisest äh, piirkonnas, kus seda kasutavad sada kolm, sada tuhat elanikku. me teame, et inimesed on rahumeelselt meelt avaldanud, muuhulgas ka Lagodi äh, Garda äh, piirkonnas ja nad palusid, et mina nende esindaksin eh, territooriumi eh, piirkonna esindajad, eh, kodanikuühiskond soovivad, et vaadatakse läbi tegelikult kiirrongiliini trajektoor ning arvestataks võimalike alternatiividega, mida, selliseid alternatiive on kasutatud juba olemasolevatel liinidel nagu Veneetsia, Trieste sellepärast, et praeguse projekti kohaselt äh, äh, oleks tegelikult kasu äärmiselt väike. me ei ole ei edu ega arengu vastu, äh, aga me leiame, et need mõlemad sõltuvad tegelikult selle piirkonna vajadustest. milline on siis selle majanduslik väärtus? kui palju on väärt loomaliigid ning nende elukeskkond, kuidas hinnata ajalooliste äh, mälestusmärkide ümberpaigutamist, äh, majanduslikku kahju äh, turistide poolt külastavatele piirkondadele ning Viinamarja istandust, kuidas hinnata inimeste tervist, kes elavad saastatud piirkondade lähedal lisaks sellele tuleb arvestada veel ühe aspekti, kui me räägime suurtest töödest, siis me teame, alati on ka korruptsioon ja maffia segatud sellesse. tegemist on eh, peamiste osapooltega, kes tegelikult seda ehitustööd toetavad mõned nädalad tagasi äh,. alustati ka riigihankega, eh, kus lõpuks mitte kedagi ei osalenud. me näeme, et Äh, tegelikult äh, keegi ei tahtnud, sellepärast et ilmselgelt majanduslikku tulu sellest ei tõuseks ning äh, praegune kulude hinnang on naeruväärselt madal. me ei ole progressi vastu taaskord, aga me oleme ebavajalike tööde vastu, me ei taha, et keelustatakse selle kiirrongiliini avamine, kuid me tahaksime, et selle trajektoori muudetaks meie meelest ei ole tegemist mitte kiirrongiga, vaid äh, väga nõudliku rongiliigiga praegu. me oleme valmis parandama olemasolevaid taristuid. seeläbi on võimalik äh, parandada kodanike äh, elutingimusi. aga me näeme, et praegune projekt hoopis muudab kogu meie piirkonda vaesemaks. kokkuvõtteks ei ole võimalik rahas hinnata kõike meie territooriumite ning meie laste tulevikku ei saa ähm, maha kaubelda äh, ja välja vahetada kümne-viieteist minutilise aja kokkuhoiu vastu. tulevased põlvkond nõuavad meilt aru. Thank you. Donc, monsieur Le Calçon, vous avez la parole. härra Calçon, teil on jälle sõna. Merci beaucoup, madame la présidente suur aitäh! ma arvan, et siin tuleks teha vahet kahele asjale, ühest küljest on tegemist suure projektiga Euroopa transpordiprojektide raames ja teisalt tuleks vaadata, kuidas seda rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest. esimeses punktis Breše-Verona projekt on Vahemere koridoris lisaks sellele Euroopa õiguslooja, nii nõukogu kui parlament ju hääletasid koos äh, selle määruse poolt ja nimetasid selle hädavajalikuks projektiks seega meie jaoks tegemist olulise projektiga. see võimaldab paremini ühendada Milano, Veneetsiat, Triestet ühendaks see paremini Itaaliat Kesk-Euroopaga, võimaldaks ka Austriast tule- ja Šveitsist tulevat liiklust paremini ohjata. ja lisaks sellele ka reisijate äh, transpordi osas on äh, näitajad väga olulised, seega tegemist on tähtsa projektiga, seda on tunnistanud äh, ka Euroopa kaasõigusloojad ning see on osaks Euro-, äh, Euroopa transpordivõrgustiku projektist. teiseks, aga tegemist on projektiga, mille osas ei ole Itaalia valitsus ega selle läbiviijad äh, Euroopa ühenduste rahastust, äh, rahastamist taotlenud, nii et Euroopa rahastus siia ei ole kaasatud, aitäh. Thank you. suur aitäh, härra Colson Eleonora Eevi, palun. suur aitäh, lugupeetud esimees. tahaksin tänada eelkõige petitsiooni allkirjastajat ja kõiki teisi assotsiatsioone, kes on võidelnud eh, selle järjekordse kiirrongiliini vastu Brescia-Verona vahel. komisjon ütles, et tegemist on põhitähtsa projektiga ja nagu ka maandat-, petitsiooni esitaja ütles, et jah, tõepoolest, aga see on kolmkümmend aastat vana, see kiideti kolmkümmend aastaks tagasi heaks ja nüüd hakatakse teda siis ellu viima. see on midagi väga kummalist. üks uus asi samuti, eh, millega komisjon ei ole veel arvestanud oma hinnangus. meil on eh, viimastest kuudest uus kulutõhususe hinnang see tuli siis välja pärast äh, komisjonipoolset äh, vastust, mille saime. ja ma kutsuksin teid üles arvestama sellega, sellepärast et siin vastavalt viimastele hinnangutele on ilmselge, et majanduslikult on selline projekt äh, ebatulus see läheb, see, sellele lisanduvad veel riskid, millele on viidanud kodanikud. lisaks sellele petitsiooni allkirjastajas samuti ütles, et selle projektiga seatakse ohtu väga ähm, olulised UNESCO kaitse all olevad äh, piirkonnad äh,, turismisihtkohad äh,, loodus äh,, kaitsealad äh,, Natura kaks tuhat alad samuti Frassinu järve piirkond. hüdroloogiliselt on samuti tegemist ohtliku projektiga. praeguseks kahjuks on meie territoorium juba väga habras niigi. me räägime samuti põhjavee saastatusest samuti äh, satuksid ohtu äh, viinamarja istandused, kus äh, toodetakse praegu geograafilise kaitsemärgisega veine. jah, muidugi mõista. me tahame siin vältida seda, et nagu ikka, kõigepealt tehakse midagi kahjulikku, siis tuleb hakata seda lõhtuma. ei, me peaksime siin pigem juba eelnevalt lähtuma ettevaatuspõhimõttest, ennetus, ennetusest, mitte hakkama pärast olukorda parandama. sellised ohud on olemas, aga muidugi mõista. Eh, võib-olla kui majanduslikult oleks see väga tulus projekt, siis eh, tasuks nende riskidega mängida, aga praegu selgub, et nii see ei ole, sellel ei ole ka majanduslikku tulu. nagu ma varem juba ütlesin, kulutõhususe analüüsi kohal pealt, äh, mis hiljuti välja tuli sõltumatutelt ekspertidelt, näeme, et majanduslikult on see kas-, kahjulik kahe koma kolmekümne kaheksa mm, äh, miljardine eurone kahjum äh, tuleks sellest projektist. ja isegi võimalikud trahvid on väiksemad sellest majanduslikust kahjust, mis projekti läbiviimisega kaasneks. Eh, trahvid eh, võiksid olla üks koma kaks eh, miljardit kõige suuremate hinnangute kohaselt. seega tegemist on olukorraga jällegi, kus tegemist on täiesti mõttetu projektiga, nagu ka kulutõhusus hinnang näitab, ning samuti liiklusvoogude hinnang näitab seda, praegu ei ole olukord selline, kus ei oleks mingit rongiühendust. me räägime siin äh, progressist ja modernsusest kuskil, äh, kus tegelikult on olemas juba rongiliin, mis ei ole ülekoormatud ning sellest hoolimata tegelikult ainus äh, kasum oleks siis väike ajavõit, mõneminutiline ajavõit. see aga meie meelest ei ole piisav, et taoline projekt ellu viia, see ei ole tõsiseltvõetav ega mõistlik ning seab ohtu kodanikud ning kogu meie territooriumi. sellest tulenevalt kordaksin üle, et me peame projektist loobuma ning optimeerima juba olemasolevat rongiühendust Äh, ja seda kaasajastama, see peaks olema äh, see valik, mille me teeme, nii et sellest tulenevalt kõikidel neil põhjustel, mida siin mainisin, et petitsioon jääks avatuks, sellepärast et äh, tegemist on praegu projektiga, mis on käigus ja me peame saatma Itaalia valitsusele ka kirja kus me nõuaksime just selle kiirrongiühenduse projekti äh, katkestamist ja nõuaksime samuti oma olemasoleva rongiühenduse moderniseerimist. sellega arvestaksime rahvatervise nõuetega, kaitseksime keskkonda, ajaloolisi ning kultuurilisi mälestusmärke, aitäh! So... aitäh, Leonora! nii et äh, me peame ikkagi jätkuvalt äh, edasi tegutsema ja peame loogiliselt seoses nüüd tegema otsuse ka eelmise petitsiooniga. mida me otsustame siis, härra Jaar? Werden... mina arvan, proua esinaine, et peame äh, hääletama, Rahvapartei on selle poolt, et äh, sulgeme petitsioonist, aga vaatame ringi, hääletame ja siis otsustame. Yeah, we can vote, we have ten jah, me võime hääletada, kümme liiget on ja seda on kvoorumi jaoks piisavalt aga võib-olla praegu on siin ikkagi <laughs> tegemist äh, hoopis teistsuguse olukorraga. ja proua Sevidigi ettepaneku, et saadaks kirja Itaalia ametivõimudele. ja äkki see oleks kasulik. võib-olla sellisel juhul äkki jätame selle avatuks ja püüame ametivõimudelt äh, saada mingi vastuse is that the gentleman agreement kompromiss äh, jah, kompromissina siis äh, kirjutame ametivõimudele ja kui vastus on meie ees äh, laual, siis otsustame komisjonis. kas sain õigesti aru? ja sinnamaani on loomulikult vaja see avatuna hoida. et jätame ta avatuks ja kui saame vastuse, no siis vähemalt saavad koordinaatorid otsustada, et mis, mis siis edasi igal juhul kompromiss see oleks. So we follow the proposal. niisiis äh, läheme edasi selliselt, nagu äh, tegi ettepaneku härra Jaar. ja eriti sellepärast, et petitsiooni esitaja vastustab seda projekti. ma ei andnud teile kokkuvõtteks kahte minutit, aga sissejuhatavad sõnad saite te öelda nii et ma arvan, et kui jätame selle avatuks, äh, teeme sellise otsuse ja kirjutame Itaalia ametivõimudele, siis ma kujutan ette, et see on ka teile meelepärane või kuidas? jah, on küll, selge, aitäh. nii, teeme siis ettepaneku, et äh, las jääb avatuks ja ametivõimude poole pöördume. nii, Hispaania juurde läheme nüüd äh, kuus, viis, üheksa murd kaks tuhat kaheksateist härra Samuel Martin Sosa on selle esitanud ähm,. Äh, seda Ecologists in Action ühenduse nimel. see puudutab äh, Marcena ja Osuna vahelise kiirraudteeliini ehitamise kohta Hispaanias Sevilla provintsis. ja see on petitsiooni esitaja osavõtul. Teil on nüüd härra sõna ja viieks minutiks. vabandust, tegu on naisterahvaga, ütleb esinaine siiski, palun. Bueno, las especies que habitan la zona liigid, mis äh, elavad äh, erikaitsealal nimega Campinas de Sevilla on äh, määratletud Euroopa Liidus kui väljasuremisohus, seda ammus enne seda, kui plaaniti, hakati planeerima seda raudteeliini, mis siis läbib Andaluusia ida-lääne suunal meie räägime kolmeteistkümnest kilomeetrist selles äh, erikaitsealas. see luba anti kiirmenetlusega, väites, et ei ole mingisuguseid äh, avalikku hüve puudutavaid probleeme, mis mõjutaksid äh, inimtervist või julgeolekut Euroopa Liidu kohtu otsuse kohaselt aga on juba öeldud, et ei ole Euroopa, ei ole Hispaanias võetud vajalikke meetmeid selleks, et kaitsta neid selles piirkonnas elavaid liike. Hispaania kuningriik andis teada komisjonile, et hetkel ei ole plaanis seda raudteeliini lõpuni ehitada. aga olukord on selline, et nüüd on selline platvorm, nagu te näete, juba valmis, neliteist meetrit laiuses ja kolmteist kilomeetrit äh, pikk. ja äh, seda pidevalt hooldatakse ning äh, ka valvatakse. nii et see ehitati juba aastaid tagasi, seda valvatakse ja hooldatakse, aga ei kasutata. ja kõige hullem on see kahekordne aed mis mõjutab äh, lindude, loomade liikumist, tegemist on tegelikult tüübilise äh, tasandikuga, kus elab äh, oluliselt suur trappi ehk otistardat. ja ta satub nüüd isolatsiooni ja ei pääse teiste sama liiki lindude juurde. ning seal on ka teisi väljasuremise ohus liike nii et arvast-, arvestades Euroopa Liidu direktiivi, siis tegelikult ju tuleb alati teostada mõjuhinnang enne millegi ehitamist. nii et nüüd selline korralik mõjuhinnang oleks heaks lähtepunktiks, aga tehti Hispaaniasse see mõjuhinnang hoopiski pärast seda, kui suur osa sellest, mida te näete pildil, oli juba valmis ehitatud. ei ole ju võimalik teha korralikku mõjuhinnangut, kui ei, ei ole jälgitud seda, mis nende liikidega saanud on aastate jooksul ei ole piisavaid ega ka ajakohastatud andmeid. nii et nüüd meil on kaks lahendust. kas leida uus lahendus sellele ehitatud äh, platvormile, seda saab kasutada siis mingitel äh, muudel eesmärkidel või siis teine, mida eelistaks mina, oleks äh, jätta kõik nii, nagu see on ja võtta või lammutada aiad ära. ja me näeme, et nii ehk naa on ju loodus seda juba tagasi võtmas, nii et laseksime sellel protsessil siis toimida. siin on siis näha see suur trapp ehk siis peamine kaitsealune liik. meie oma organisatsioonist me soovime, et Euroopa Parlament ähm, eristuks sellisest ähm, käitumisviisist, et ei äh, nõustutuks sellega, et kui midagi on juba tehtud, siis isegi kui see seadust rikub, siis las see olla. ja nii ehk naa tuleb äh, siis äh, Hispaanial loobuda sellest projektiks, sellepärast et Euroopa Liidu kohus on selle juba kuulutanud ebaseaduslikuks me ei soovi, et siin kolmteist kilomeetrit tundlikku piirkonda hävitataks ja just nimelt sellised sündmused või selline käitumine ongi see, mis põhjustab äh, bioloogilise mitmekesisuse kadumise. nii et Hispaania kuningriik peab lõplikult loobuma sellest projektist, eriti selles osas, mis ulatub erikaitse alla ning pidama kinni Natura kaks tuhat eh, piirkondade eh, reeglitest, suur aitäh! mitte siis, et nüüd nii äkki kohe, aga jah, nii ehk naa, viimane lause veel, et me peame ära hoidma killustumise, sest et peame kaitsma bioloogilist mitmekesisust. suur aitäh ja tere tulemast siia komisjoni. nüüd on sõna eh, komisjonil palun. suur aitäh, proua esimees, suur aitäh petitsiooni esitajale. ma tahaksin öelda järgmist, mis puudutab Euroopa Liidu kohtu otsust kahekümne neljandast novembrist kaks tuhat seitseteist, siis seal öeldi, et Hispaania kuningriik ei olnud kinni pidanud oma kohustustest mis äh, tuleb nii äh, elupaikade kui ka lindude direktiivist ja seega tuleb äh, selles kiirrongiliini ehitamisest loobuda, mida alustati aastal kaks tuhat seitse. ja mis jäi pooleli aastal kaks tuhat üheksa ja sellest ajast ongi ta samas seisus nagu praegu samal ajal tuleb siiski täpsustada, et äh, Euroopa Liidu kohus ei nõustunud komisjoni äh, palvega ähm, mõista süüdi Hispaania kuningriik keskkonnadirektiivi sätete rikkumises. nii et äh, Hispaania kuningriik peab nüüd võtma kasutusele vajalikud meetmed, et kohaldada äh, kohtulahendit ja komisjon jälgib, et seda ka tehakse. komisjon palus selgitusi Hispaanialt. nimelt tegi seda kuu aega pärast lahendi avaldamist ja soovis teada, et millised meetmed on plaanis kasutusele võtta ning millised äh, eelarvevahendid on äh, sinna suunatud. ja äh, Hispaania vastas, et plaanis on hinnata selle projekti, seda projekti ning mõõta millist kahju on selle projekti osaline läbiviimine tekitanud. ja niisiis on võimalik tuvastada, millised on sobivad äh, kompensatsiooni ja äh, korrektsioonimeetmed komisjon oli taodelnud äh, küll äh, Hispaania süüdimõistmist rikkumises, kuid me leiame siiski, et kohtulahendist välja toodud äh, võimalused on heaks lähtepunktiks edasises tegevuses. Hispaania on näidanud, ei soovi selle projektiga enam jätkata, vähemasti hetkel Hispaania valitsus teavitab komisjoni eh, teatud eh, aja järel meetmete rakendamisest eh, vastavalt siis Euroopa Liidu kohtu kohtulahendile ning vastavalt kõige viimasele infole peaks on nüüd äh, viidud äh, lõpule see ekspost äh, keskkonnamõju uuring. ja on olemas ka sellekohane resolutsioon, nii et hetkel rakendatakse ellu sobivaid meetmeid vastavalt keskkonnamõju uuringule. komisjon jätkab olukorra analüüsi ja jälgimist, et tagada kohtulahendi korrektne kohaldamine. lõplikud hinnangud olukorrale ei ole veel antud, kuid kui me nüüd leiame, et Hispaania rakendatavad meetmed ei vasta otsusele, siis on meil võimalik vastavalt aluslepingu artiklile esitada äh, uus äh, äh, hagi ko-, Euroopa kohtule ja nõuda ka rahalist trahvi Hispaania kuningriigile. suur aitäh, kas keegi soovib veel sõna? kui ei, siis oleks minu ettepanek järgmine. jätame selle petitsiooni avatuks ja loomulikult anname äh, märku ka Hispaaniale, et nad peavad täielikult äh, teavitama äh, komisjoni edasistest arenguteks. suur aitäh! suur tänu! Läheme edasi järgmise punkti juurde, mis on number kakskümmend kuus murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Hispaania kodanik Patricio Schliss Serrano ühenduse Colectivo Emigrante nimel Canfranci ja Oloroni vahelise raudteeliini kohta. sõna on komisjonil. Pascal Boihmans, palun. Thank you, thank you, madam chair um.... suur tänu teile, proua esinaine. kõigepealt on oluline see, et meie regionaalpoliitika jaoks on just piirialade äh, toetamine ja nelikümmend protsenti Euroopa Liidu territooriumist on piirialad eh, ning see panustab oluliselt ka Euroopa Liidu SKT-sse. seetõttu on väga oluline vaadata, kuidas oleks võimalik piirialasid tugevdada, see tähendab ka tegelikult eh, rakendub Hispaania ja Prantsuse piirile ning eh, ja Saragossa vaheline ühendus on tegelikult ka äh, kõikehõlmavate äh, võrgustike sisse arvatud, äh, nii et edasiarendust selles küsimuses on toetatud varem. nüüd see piiriülene ühendus on kahest erinevast allikast saanud toetust, Interregist kõigepealt selleks, et piiriülest koostööd hoogustada, kaks projekti on olnud kokku kaks koma seitse miljonit eurot väärtuses, mille eesmärk on hinnata peamiselt territoriaalset arengut ning majandust arengut ning tunneli ka keskkonnamõju ning äh, ka olulist äh, raudteetunneli mm, ehitamismõju. ja kahte projekti on praeguseni siis toetatud ka Euroopa ühendamisrahastust äh, ja see on uus võrreldes juunis kaks tuhat kaheksateist saadud vastusega üks projekt on nüüd ka edukalt äh, osalenud ja välja valitud äh, ning kümme koma kaks miljonit eurot on Euroopa ühendamise rahastust sellele ette nähtud ning keskendutakse siin rohkem äh, tunnelitööde tehnilistesse, tehnilistesse ettevalmistustesse ning ka raudtee mehitamisse nii et kaks erinevat allikat on ka ettevalmistustööd toetanud ning eh, selle raudteelõigu edasist arendamist ja kolmkümmend kilomeetrit eh, praeguste ühi-, ühenduse puudumist, eh, mis Hispaania ja Prantsusmaa vahelt vajaka on. ja liikmesriigid võtavad vastu otsuse mm, selle puuduva ühenduslüli osas õige pea, aitäh. Gracias, hay alguna intervención? Señor Arias. kolleeg Arias tahab sõna, palun e suur aitäh, esiteks äh, tahaksin äh, tänada komisjoni tehtud äh, töö eest, mis liigub sobivas suunas. loomulikult me ei tahaks, et siin mingisugune ajalooline või mingid ajaloolised põhjused, muuhulgas Aragoni ähm, piirkonna valitsuse poolt siis tähendaks, et äh, siin tekivad takistused. meie arvates, äh, vähemasti meie fraktsiooni arvates on ikkagi äh, prioriteedid siin selged, nii et tegemist on üksteist täiendavate küsimustega ja me usume, et see aitaks ka kauband-, kauba liikumist parandada selles piirkonnas. nii et kindlasti peaks see petitsioon avatuks jääma, nii et ma usun, et taasavamine on positiivne otsus, seda soovib kindlasti ka Prantsusmaa nad on valmis sellest rääkima ka poliitiliselt ja selles suunas liikuma. nii et me soovime, et see otsus ka ellu rakendataks. nüüd, mis puudutab äh, Canfranchi ja Oloroni vahelist raudteeliini, siis äh, mingisuguseid takistusi siin ei peaks äh, tekkima, sest et me ühendame omavahel ju Prantsusmaa, Hispaania ja Portugali. tegemist on piiriüleselt olulise ühendusega, kuigi siin on mõningad erinevused, nii et Hispaania ja Aragoni äh, valitsused peavad jätkama tööd ja loodetavasti Äh, kas saaksin kasutada ka Connecting Europe vahendit? nii et see raudteeliin kindlasti soo-, äh, suurendaks ka koostööd Prantsusmaa ja Hispaania vahel. ja see tähendaks, et Püreneed oleksid ligipääsetavamad. suur aitäh! nüüd äh, olles ära kuulanud äh, erinevad pooled komisjoni. nimelt äh, siis me tahaksime jätta selle petitsiooni äh, avatuks, nagu komisjon ütles. siis on selle kohta ka hiljutine ettepanek Connecting Europe ja muuhulgas on seal ka Zaragoza Pau liin Äh, lisas sees. nii et äh, me sooviksime, äh, et komisjon meid teavitaks edasiminekutest ja kasutaks siis, ja siis rääkida ka võimalusest kasutada Connecting Europe vahendit. edasi kakskümmend seitse, üks, kaks, null viis, murd kaks tuhat viisteist, mille on esitanud Slovakkia kodanik raudtee Liptovski-Mikulaši linnas asuva lõigu ajakohastamise kohta. esitajate kohal ei viibi, sõna on nüüd komisjonil. Jaroslav Strahka, palun. Good evening, madam chair. tere õhtust, proua esinaine. suur aitäh, et andsite mulle sõna teen teile lühidalt ülevaate sellest, äh, milles probleem põhineb. Liptovski-Mikulaši raudteeliini rajamist on tegelikult mitu korda juba PETi komisjonis Euroopa Parlamendis arutatud, eelmisel korral kaks tuhat seitseteist aasta keskel. komisjon on hoidnud kätt pulsil sellest ajast alates ja äh, petitsioon on olnud avatud tahaksin teile anda lühidalt ülevaate, millised on olnud arengud alates kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta keskpaigast kuni praeguseni selle konkreetse projekti osas. ja info baseerub sellel, mida meie oleme saanud äh, Slovaki äh, transpordiministrilt, äh, kes on selle projekti elluviija ning investeeringud on nende poolt planeeritud. esiteks problemaatik, äh, problemaatiline, vabandust, äh, investeering äh, puudutab siis Belopototški silda, mis oli välja jäetud nii sellest investeeringuprogrammist või projektist kui ka keskkonnamõju hindamise programmist. ning Litovski Miklaši linnavõimud mm, on äh, ka jäetud kõrvale ja problemaatilisi investeeringuid sellesama projekti puhul on veel äh, ilmnenud teisigi. Äh, teiseks, e protsess, millele viidati kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta vastuses petitsioonile, sai alguse juulist kaks tuhat kaheksateist ja praegu on ekspertide arvamuse ootamise periood novembri keskpaiku umbes peaks nende otsus tulema, nii et äh, praegu äh, keskkonnamõju hinnangu uuring äh, jõuab lõpule. tahaksin veel kon-, korrata üle, et oluline on Žiline ja Kossitše vahelist raudteelõigu ajakohastada, mis lääne idaosa äh, riigis ühendavad. Äh, oluline on see sellepärast, et kiirus saaks olema sada kuuskümmend kilomeetrit äh, tunnis, selle pikkus on kaheksakümmend viis kilomeetrit. arvestades samas sellega, et olemasolevad rahalised vahendid Euroopa tõukefondidest Slovakkiale ei ole piisavad selleks, et seda projekti rakendada ning äh, seda projekti lükatakse edasi seetõttu järgmiseks äh, rahastamisprogrammiks äh, ning praegusel hetkel selle rakendamine on takerdunud. see tähendab, et tegemist on uue arenguga ajast võrreldes sellega, kui eelmine kord PETi komisjoni eest käisime kaks tuhat seitseteist aasta keskpaigas. komisjon vaatab koos haldus- Äh, ametiga äh, selle äh, projekti rakendamist pärast aastat kaks tuhat kakskümmend ja edasi. minu poolt kõik, suur aitäh, et mulle sõna andsite ja aitäh teile tähelepanu eest! suur aitäh! ma ei näe enam midagi. kes soovib sõna? härra Slava Uh, аз съм натоварен от uh, моите словашки колеги, които за съжаление. Suur aitäh! Slovaki kolleegid on minu sõnavõttu täna siin palunud. Nad ei ole kahjuks kohal, aga ma loen ette, mida nad tahaksid, et ma ütleksin. tegemist ei ole mitte ainult keskkonnaprobleemiga, vaid sotsiaalse probleemiga samuti. kolleeg komisjonist on väga põhjalikult e, seda küsimust valgustanud meie praegune probleem on see, et on peidetud rahastamine, äh, seda kasutatakse äh, Euroopa Liidu rahastamise katte all, äh, Euroopa Liidu projekti egiidi all tahab linn ehitada lisataristut ning peita ära mm, tegelik projekt. tegelikult isegi see projekt, mida tahetakse peidetult rahastada, on parem kui originaalprojekt väga sarnaselt äh, või väga tihti näevad äh, linnad äh, selliseid projekte kui vaba taristu ehitamise võimalust. mida praegu tehakse? on see, et kaasatakse sellesse projekti hoopis üks teine projektijupp, mis ei ole kaasatud, loodetakse investeeringut ja Euroopa Liidu panust sellesse tegemist on väga laialt levinud äh, meetodiga, kuidas saada Euroopa Liidult rahastamist projektidele, mis ei ole tegelikult äh, seotud äh, algsete projektidega üldse mitte. ning see võimaldab ka näiteks ehituslubade saamist, mis suuremate projekti jaoks vajalik oleks. lisaks Äh, uue äh, informatsiooni äh, järgi on ka uus keskkonnamõju hindamise ettepanek tehtud ja projekt esitatud. eelnevad hinnangud ja plaanid on tagasi lükatud, aga mingisugusel kummalisel salapärasel meetodil on need siiski mm, ühe suurprojekti osad. praegu ei ole üldse selge, kuidas seda projekti rahastada saaks ning kahtlus on ka, et see peidetakse lihtsalt äh, taristu ajakohastamise sildi alla. keskkonnamõju hinnangut äh, kaasava programmi puhul ei ole äh, üldse plaaniski. Öeldakse, et huvi- ja sidusrühmadega on konsulteeritud, aga nende konsultatsiooni tulemusi me siin paberite peal ei näe seega me ta-, tahame, et mitteseotud projektide rahastamine ei toimiks ning et ajakohastamine raudteetranspordi puhul oleks ka keskkonna ja teiste reeglitega kooskõlas. meie ettepanek on, et parlament seiraks endiselt, kuidas raudteetranspordi ajakohastamine täpselt toimib. seetõttu tuleks petitsioon edasi saata Transpordikomisjoni ja vaadata, kas seal on teisi sarnaseid juhtumeid, mis puudutavad raudteede ajakohastamist ning äh, selle petitsiooni peaks edasi suunama ka äh, keskkonnakomisjoni. ootame ära uued dokumendid komisjoni poolt ja siis parlament peaks saatma äh, transpordiministrile Slovakkias kirja, et väljendada muret selle väga arvestatava viivituse puhul, selle projekti puhul ning tuleb võtta meetmeid ja petitsioon peaks jääma avatuks kuni sinnamaani, kui äh, tuleb lõpliku järeldusega välja ka komisjon, aitäh. suur tänu. hetkel rohkem sõnavõtte ei ole. ja ettepanek oleks järgmine, petitsioon jääb avatuks ning saadame kirja Slovakkia transpordiministeeriumile ja nõuame seal keskkonnamõju uuringu lõpuleviimist selle raudteeliini kohta. ning ühtlasi võiksime nõuda ka uut arvamust transpordikomisjonist, see oleks siis nii-öelda meeldetuletus, sest et esimene palve on meil neile juba esitatud seda soovis ka ainuke liige, kes selles punktis sõna võttis. ning edasi paluksime komisjonilt informatsiooni olukorra arengute kohta. suur aitäh! edasi punkt number kakskümmend kaheksa, petitsioon number null kaks neli seitse murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Joachim Schulz neljanda raudteepaki kohta härra Schulz kohal ei viibi, anname sõna aga komisjoni esi-, esindajale MOVE äh, direktoraadist. suur tänu teile, esinaine. komisjon kahetseb äh, sellest, milline on petitsiooni äh, taotleja negatiivne arvamus neljandale raudteepaketile ja me oleme ka oma kirjalikus arvamuses juba petitsiooni esindaja üksikud äh, küsimused äh, vastanud, aga siin ma tahaksin veel kord rääkida neljandast raudteepaketist omaenda äh, mm, kontekstist. milline oli raudteesektori mm, algpunkt Euroopas. riiklikud et äh, raudtee-ettevõtted olid väga kalliks läinud maksma äh, riikidele ning vaja oli investeeringuid äh, toorainesse ja muusse. see tähendab seda, et need teenused, mida veoettevõtjad pakkusid raudteele, ei olnud enam tänaste tingimustega kooskõlas. seetõttu kaks tuhat kuusteist võtsid õigusloojad vastu neljanda raudteepaketi, mis oleks võimaldanud või mis võimaldaks äh, Äh, raudteeveoteenuseid äh, võimaldada äh, niimoodi, et need vastavad kodanike kvalitatiivsetele ootustele. selles neljandas paketis on väga erinevaid elemente, ühtlased reeglid, kasutatavate materjalide standardid ning raudtee turvalisus vastavalt Raudteeagentuurile Euroopa Liidus ning ühtne tehniliste normide kooskõlla viimine ja ka äh, raudteeelementide madalamad tootmiskulud selle tulemusel ning äh, viimaseks, aga mitte kõige vähem tähtsamana, äh, turu avamine nii kaubavedudele kui ka reisijavedudele niimoodi, et pakkumised saaksid olla konkurentsis ja odavamate hindadega. ja see, et erinevaid pakkujaid on mitmeid, on ju väga positiivne ka Äh, regionaalses äh, reisijateveos äh, Saksamaal ju. kulud on alanenud kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti. see on pakkunud ka võimalus investeerida kvaliteetsemasse reisijate veedude võimalustesse ning pakkumine on ka regionaalses plaanis kodanike jaoks paranenud mm vedurijuhtide äh, koolitus on, on reguleeritud Euroopa Liidu tasemel selleks, et äh, kõige paremaid äh, turvalisusvõimalusi pakkuda ja äh, oluline on see, et nad peavad teadma nii äh, kasutatavaid äh, taristuvõimalusi, materjale kui ka kõige paremaid äh, teekondi ühest kohast teise jõudmiseks. ning komisjon äh, seetõttu tunnustab äh, seda, et raudtee on muutunud äh, populaarsemaks ja parema kvaliteediga teenust pakkuvaks ja äh, keskkonnaeesmärke arvesse pida-, arvestades on see väga positiivne mm, kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. aitäh! suur aitäh, kas keegi soovib sõna selles punktis? meie ettepanek oleks lugeda selle petitsiooni läbi vaatamine lõpetada. nii et kui tal on mingi konkreetne probleem, siis võiks ta selle kohta esitada petitsiooni, aga praegu vähemasti selle konkreetse petitsiooni loeksime siis lõpetatuks. edasi punkt kakskümmend üheksa number kuuskümmend üheksa murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik Gunai Mehmed liikuvuspaketis ette nähtud veoautojuhtide lühendatud igapäevase puhkeaja kohta. teda kohal ei viibi ja sõna on komisjoni nimel Frederik Dasmussenil, palun. suur tänu teile, proua esinaine püüan äh, võtta kokku need kaks aspekti, mille petitsiooni avaldaja on siin teinud. esiteks äh, võimalus äh, puhata üheksa tundi päevas üheteistkümne asemel, see on juba võimalus tegelikult ka praeguste reeglite järgi, aga tähtis on rõhutada siinkohal, et igapäevane puhkeperiood vähemalt üksteist äh, tundi on reegel ja võimalus puhata üheksa tundi on piiratud äh, vastavalt äh, õigussätetele. teine aspekt petitsiooni looja nõuab, et talle makstaks vastavalt selle riigi seadusandlusele, kuhu töötaja lähetatakse ja komisjon Neil on hea meel selgitada siinkohal, et vastavalt äh, esimese liikuvuspaketile on komisjon teinud ettepaneku äh, Lex Specialis või eriseaduse kasutamiseks äh, maanteetranspordi töötajate lähetamiseks, kus me oleme teinud ettepaneku ja kus nõukogu ja Euroopa Parlament arutavad praegusel hetkel neid ettepanekuid, kuidas täpselt äh, saaks maksta veokijuhtidele miinimumpalga alusel nendes riikides, kus nad parajasti äh, tegutsevad. nii et komisjoni äh, seisukohalt on need kaks aspekti kaetud siin praeguses õigusandluses või siis liikuvuspakett ühes, mida praegu parajasti just arutataksegi. aitäh. ¿Alguna intervención en este punto? ning kas keegi soovib sõna selles punktis? ei. nii, ma, ma mõtlesin, et äkki teie tulite selle teema jaoks siia, selge. meie ettepanek ol, oleks jätta see petitsioon avatuks ja saata see ka transpordikomisjoni arvamuse esitamiseks ja loomulikult siis ka hiljuti nimetatud raportöörid ähm, alustavad läbirääkimisi selles teemas ka komisjoniga. ja jõutakse ilmselt siis triloogide käigus ka lõpliku kokkuleppeni. nii et petitsioon jääb avatuks ja soovime komisjonilt ka, et meid teavitataks nii et see petitsioon jääb avatuks niikaua, kui see paketiteemased läbirääkimised ei ole lõpetatud. edasi punkt kolmkümmend, petitsioon üheksakümmend kaheksa murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik ettevõtte Steffi Trans nimel koos kolmeteistkümne allkirjaga Prantsusmaa ametiasutuste poolt Bulgaaria veoettevõtjate suhtes tehtava puhkeaegade kontrolli kohta. annan sõna komisjoni esindajale veel kord, palun aitäh teile. ka siinkohal ma arvan, ma saan öelda positiivselt, et me teame äh, seda probleemistikku, mida petitsioonide äh, as-, alustaja on äh, tõstatanud, me oleme rääkinud ka Prantsuse ametivõimudega ja oleme selgitanud Prantsuse ametivõimudele ja ka teistele, kus kohas on tekkinud samad probleemid, et ei ole neil põhjust äh, juhtidelt nõuda dokumente, mis äh, näitab, et nende iganädalane puhkeaeg on veedetud äh, autos. vastavalt komisjonide, komisjoni kontaktidele on mul hea meel öelda, et me ei ole enam sarnastest intsidentidest rohkem kuulnud. niisiis, praegusel hetkel arvame me, et meile ei ole, nagu öeldud, rohkem äh, intsidentidest teada antud, võib-olla neid on, aga meil selle kohta infot pole. ja praegu me arvame, et äh, see probleem on lahendatud. suur aitäh. sõna on härra Tambaskil, palun. suur tänu teile, э, proua esinaine, head kolleegid see petitsioon peab jääma avatuks mitte ainult sellepärast, et äh, see praktika, mida siin kirjeldatakse, ei ole välja juuritud, aga äh, sellepärast, et siin on ka laiem äh, taust. igaüks, kes teab transpordisektorit, teab ka seda, et mitte ainult Prantsuse ametivõimud ei diskrimineeri Bulgaaria, Rumeenia ja Poola ning Ungari ja üldiselt Ida-Euroopa veokijuhtide suhtes mitte Prantsuse politsei peatab peamiselt eh, just Ida-Euroopa poolt tulevaid veokeid, see on topeltstandard ja silmakirjalikkus. selle tegevuse eesmärk, eh, siis teeäärsete kontrollide eesmärk ei ole mitte turvalisuse tagamine, ei, selle eesmärk on takistada veokijuhil liikumast eh, sinna äh, sihtkohta, kuhu tal vaja on õigel ajal Nad tahavad, et e, juhid muutuksid külalistööjõuks või välistööjõuks e, Lääne-Euroopas ning see rikub e, väga paljudes riikides transpordisektori toimimist, sealhulgas Bulgaarias. seetõttu, kui Prantsusmaa on endiselt Euroopa osa, sest Macron ütles, et ta eelistab, et inimesed teistest maailma osadest tuleksid hoopis inimesed tööle siia selle asemel, et eurooplasi eelistada, kes on äh, legaalselt residendid Prantsusmaal, äh, siis Prantsusmaa endiselt äh, rikub Bulgaaria ettevõtete õigusi, ahistades veokijuhte, kes on Bulgaariast pärit ning ärme räägi siin hoopiski mitte riiulifirmadest, mõtleme selle peale, et veok avastati kolmekümne üheksa Vietnami pagulase surnukehaga Ühendkuningriigis, see registreeriti Iiri riiulifirma poolt Bulgaarias. aga see on kõik varjatud informatsioon, aitäh! suur aitäh! härra Slavakov, palun! Uh, suur tänu! mina olen täielikult nõus äh, eelkõnelenud kolleegiga. mina ei tea, kui palju äh, Macron äh, Türgit armastab, aga ma võin öelda, et Türgi veokeid mitte kunagi ei peatate, nemad võivad Euroopas teha, mis nad tahavad. kas teile ei näi see mitte natukene kummaline? kuidas takistatakse siis veokijuhte, kes tulevad Ida-Euroopast? minu arust on see rabav peaksid olema rasked sanktsioonid, mis Prantsusmaale rakenduksid. vabandan muidugi komisjoni kolleegi eest natukene äh, sellise karmima reaktsiooni eest, aga äh, tundub, et Prantsusmaa poolt on, toimub äh, võimu kuritarvitamine, minu jaoks äh, lõhnab see ka korruptsiooni järgi ning kahetsusega peab ütlema, et liikmesriigi valitsuse poliitika Euroopa Liidus praegu Äh, on selline. Euroopa Komisjon peaks äh, sanktsioneerima Prantsusmaad ja Prantsusmaa peaks tuvastama, kes on need vastutavad isikud. Need äh, inimesed peaksid süsteemist eemaldatama. ma arvan isegi, et raskemaid sanktsioone peaks neile rakendatama. ja loodetavasti maksavad nad ära trahvi, mis neile loodetavasti kehtestatakse. petitsiooni ei tohiks sulgeda alates sellest ajast, kui äh, rakendus Macroni kava, on selgeks saanud, et keegi püüab äh, maanteevedusid isa, Ida-Euroopasse äh, lõhkuda. Prantsusmaa ei ole küll mingisugune demokraatia sammas, mina ei tea, mida teie arvate. suur aitäh. palun. Съда комисията заедно с своите колеги. järgmine kõneleja. suur tänu. Euroopa Komisjon teab sellest petitsioonist ja mina ise olen arutanud neid küsimusi ka teiste sidusrühmadega. tahaksin heita valgust siin praegusele juhtumile, mis ei ole mingi üksikjuhtum. nimelt vastavalt praegusele Prantsuse õigusandlusele on võimalik juhul, kui autojuht eh, oma iganädalast puhkeaega veedab veokis, siis on eh, ametivõimudel õigus eh, teda trahvida. ja nüüd ongi veokijuht saanud trahvi sellepärast, et tal ei olnud võimalik näidata ette hotelli tšeki. nii et ta ei saanud tõestada, et ta ei olnud veokis, vaid selle asemel oli hoopis hotellitoas ja see on absurdne, sellepärast et sa võib-olla veetsid oma aja näiteks kasutades Airbnb-d või veetsid näiteks äh, sõprade juures selle puhkeaja. aga Prantsuse ametivõimud on esimese rikkumise eest küsinud äh, seitsekümmend viis eurot, edasi kolmsada viiskümmend ja siis juba seitsesada viiskümmend eurot. ja paljud vedajad on seetõttu pankrotti läinud. aga on ka teisi näiteid näiteks seitsme tuhande eurosest trahvist, mis on rakendatud Bulgaaria veokijuhile Austrias. see tendents ei saa jätkuda, sellepärast et kui Bulgaaria liitus Euroopa Liiduga, siis öeldi meile, et meil on vaja äh, elada keskkonnas, kus äh, õlmitseb konkurents. meil on palju välismaiseid panku ja välismaiseid ettevõtteid Bulgaarias, nüüd öeldakse meile, et äh, konkurentsi ei tohi olla mina arvan, et äh, seda petitsiooni peaks jätma avatuks ja TRAN komisjoni tuleb see edasi saata, aitäh. Okay, perfect. Thank you. <laughs> Uh, Mr. Winkler. Thank you, Chair. Uh, I think uh, uh härra Winkler, aitäh teile sina enne, ma arvan, et head kolleegid on juba palju ära öelnud ja paljudki on selles ka tõsi me näeme seda, et äh, nõndanimetatud perifeersetest piirkondadest Euroopa Liidust pärit äh, veokijuhid, kuidas neid pidevalt äh, ametivõimude poolt peatatakse Lääne-Euroopa riikides. näiteks Prantsusmaal ja Austrias aga me peame nägema seda juhtumit ka laiemas kontekstis, mis on liikuvuspaketi osa. tuletagem meelde, et siin on äh, suur arutelu ka meie oma poliitilistes peredes. Äh, tegemist on praegu äh, paketiga, mille osas triloog käib ja elemente on eelmisest paketist ja praegusest, mis on seotud konkreetselt liikuvussätetega. elame ja näeme, mis saab olema läbirääkimiste tulemus ehkki saame kõiki lahendusi nendele petitsioonidele, mis selle teema osas on tõstatatud. aga petitsioonide komisjonina peaksime jätma selle teema avatuks, aitäh. suur aitäh, pärast seda, kui oleme kõik ära kuulanud, siis oleks ettepanek jätta see petitsioon avatuks. erinevad liikmed ka komisjonilt, komisjonist on mul palunud saata see edasi arvamuse jaoks transpordikomisjoni ja nagu kolleeg ka ütles, siis mobiilsuspakett on triloogis ja tegemist on ühe teemaga, mis sinna alla käib, siis on see avatuks jätmine loogiline. senikaua, kuni otsus on tehtud mobiilsuspaketi osas. nii, kas sobib? hästi Lähme edasi järgmise petitsiooni juurde, mis on punkt kolmkümmend üks. Äh, päevakorrapunkt number kolmkümmend üks, see on tuhat nelisada nelikümmend seitse murd kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Anita Krause palvega muuta määruse number viissada kuuskümmend üks murd kaks tuhat kuus mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist artikli üheksa lõiget kaks. petitsiooni esitaja on siin täiesti kohal, teil on viis minutit sõnavõtmiseks. sõna saate ainult teie, jah, te olete tulnud siia üksinda. nii et proua Anita Krause, palun, teil on sõna viis minutit suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tänada teid, et äh, te lubasite mul kõneleda. sellepärast, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta seda petitsiooni on juba äh, kajastatud äh,. me räägime äh, nendest reeglitest, mis juba viis, kuus, üks, kaks tuhat neliteist äh, alusel äh, on varem kajastatud, et kõik töökohustused digitaalse sõidumeeriku järgi rakendatakse, aga artikkel üheksa lõige kaks määrusest viissada kuuskümmend üks murd kaks tuhat kuus, seda nähe, nähakse mingi teise tegevusena, küsimus on, mis see teine töö või teine tegevus on. ja teisest küljest on äh, mure selles, kuidas see digitaalsele sõidumeerikule äh, saab äh, Äh, peale kanda. tihti äh, sinna seda ei kanta, mis tähendab äh, seda, et veokijuht näiteks tuleb väga kaugelt tööle, see tööaeg aga ei loe ja alles, kui ta rooli istub, hakkab tööaeg kehtima ja teisest küljest sõiduaegadest minnakse lihtsalt üle, sellepärast et puhkeajal veokijuht läheb hoopis koju, tal on vaja väga pikalt reisida Äh, näiteks viiakse neid kaubikutest koju, terve seltskond kolleege istub seal sees, seitse inimest aga on vaja enne teda koju viia ja siis kohtub ta oma naise ja lastega, keda pole ammu nähtud. Äh, aga äh, pühapäeva keskpäeval peab ta juba ära minema, sellepärast et sõit hakkab pihta pühapäeva õhtul ja veok, mida ta peab juhtima, on pargitud kusagil Euroopas, sellepärast et veokit ennast tema kodukohta tagasi ei sõideta Äh, see tähendab, et tema puhkeaeg praktiliselt ei eksisteerigi ja sellepärast artikkel üheksa lõige kaks määrusest viissada kuuskümmend üks lõige kak-, äh, murd kaks tuhat kuus tuleb vaadata üle. see ei ole siin üldse äh, õigesti sõnastatud, sest me peame rääkima nii juhtimistundidest kui ka töötundidest. siis Rooma üks määruses on juba ammu juba kirjas, kus on töö asukoht ja töö asukoht on see, kus on tema tavapärane äh, äh elukoht äh, veokijuhi puhul. seetõttu on ka loogiline, et äh, see sõiduaed kodust äh, kuni veokini tuleks samamoodi kirja panna ja ettevõtte pool registreerida. seetõttu on veokijuhte liikvel äh, Euroopas praegu, kes on juba viisteist kuni kakskümmend tundi olnud jalul ja liikunud töökoha äh, suunas. Need ohustavad meie liiklusohutust ja kokkuvõttes liiklusohutust Euroopas tervikuna ja minu kolleeg tahaks ka veel paar sõna lisada tahtsin veel juurde öelda, et olen ise veokijuht ja igapäevaselt äh, olen ma maanteedel ja räägin kolleegidega, ma tean täpselt, mis toimub. minu nimi on Gregor Terhaide ja praegu räägime me ainult äh, digitaalsete tahumeetrite või sõidumeerikute kasutamisest. just täpselt see ei toimigi. artikkel kolmkümmend neli ja kakskümmend kuus, mis puudutab äh, digitaalseid sõidumeerikuid. Äh, vastavalt määrusele sada kuuskümmend viis murd kaks tuhat neliteist nähakse äh, sinna kantule tööaega, aga mitte sõiduaega. vanad manuaalsed ähm, Venale hoogsat sõidumeerikut, seal oli konkreetselt näha sõiduaeg. Need, kes tulevad oma isikliku autoga Ida-Euroopast kümme tundi, istuvad Lääne-Euroopas veokisse ja siis pärast kümmet tundi äh, sõiduautoga sõitmist jätkavad sõitmist kümme tundi veel äh, veokiga, seda ei tohi olla. Äh, see on meie liiklus turvalisuse jaoks katastrofaalne ja me räägime siin veokijuhtidest, kes magavad veokis või kus on töökoht, töökoht vastavalt Rooma üks määrusele on vastavalt määrusele ka viissada üheksakümmend kolm murd kaks tuhat kaheksa eh, inimese kodukoht, koht, kus on tema pere, kus ta on oma perega koos ja aeg-ajalt eh, veedab oma pikka nädalavahetust seal, aga äh, äh veokijuhil ei võimaldata seda äh, puhkust, sellepärast et äh, kokkuvõttes on nelikümmend viis tundi puhkeaega nädalavahetusel, aga sinna on vaja veel liikuda kas kaubikuga koos kolleegidega või era, edasi oma eraautoga ning äh, kirja pannakse samas ettevõtte poolt nelikümmend viis tundi puhkeaega, seda aga ei ole olnud, see ei ole inimväärikust äh, silmas pidav ning vaja on kindlasti sõidumeerikut äh, niimoodi kokku panna, et kogu liikumisaeg võetakse arvesse, nii nagu vanasti tahomeetrite puhul oli, sinna oli kogu aeg kirja pandud ja sõiduajad öeldakse ju täpselt ettevõtte eh, juhi poolt ette, veokijuhid ei ütle seda eh, ise vabatahtlikult. nii et tööaega ei arvestata, tööks valmisoleku aega ja tööaega, see kõik peaks olema eh, mobiilsuspaketis, aga mobiilsuspakett tuvastab seda kõike tööajana. mina ise olin veokijuht, lugesin läbi kõik viissada pluss muudatusettepanekut selles osas, mis mobiilsuspaketile tehti, siis kui on meil selline sõidumeerik, siis seal on vaja kohta, kus oleks võimalik digitaalselt äh, saada peale kirjutada ka äh, nii tööaeg kui reisiaeg. Äh, siin on aga neljakandilise kastiga tegemist ja seal on üks nupp, mis võimaldaks ka reisiaja kirja panna. Ähm, suur aitäh, nüüd on sõna komisjoni esindajal Frederik Rasmussenil. Thank you, madam chair. suur aitäh. minu vastus oleks järgmine. komisjon nõustub täielikult sellega, et juhid väärivad paremaid sotsiaalseid tingimusi. väärivad ka koju tagasisaamist, siin kahtlust ei ole nüüd, mis puudutab teie konkreetset küsimust puhke- ja sõiduaja kohta, siis ilmselt olete teadlik praegustest reeglitest ja sellest, et hetkel transiidiaega ei saa pidada ei puhkeajaks ega ka sõiduajaks. kui komisjon tegi oma ettepaneku mobiilsuspaketi osana maist kaks tuhat seitseteist. siis eh, leidis aset eh, pikk konsultatsioon veebis ja kõik said osaleda, oma arvamust avaldada selle kohta, mida meie ettepanek peaks sisaldama. pean ütlema, et seda küsimust ei tõstatatud nimelt, et transiidiaeg tuleks lisada eh, kas puhke- või sõiduaega. see tähendab seda, et mobiilsuspake üks seda ettepanekut ei sisalda. ja seda ei arutata ka parlamendi ning nõukogu vahelistes aruteludes. praegu ongi see kõik, mis ma ütelda saan. me võtame teadmiseks teie petitsiooni kui määrus jälle läbivaatusele tuleb, siis võiksime selle punkti lisada. aitäh! suur aitäh! nüüd on sõna härra Vintsel. Ah, ah, äh, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees! minul tekkis mõningaid küsimusi petitsioone kuulates, sellepärast et enamasti kui siia tulevad äh, kohale petitsionäärid siis ähm, ise, kes on nende küsimustega seotud, siis me tunneme neile kaasa. aga nüüd on tegemist lobiga teisest suunast. pean ütlema, et Ida-Euroopa riikide Äh, juhid ei peaks olema ebasoodsamas olukorras, sellepärast et nad peavad pikema maa maha sõitma. Euroopa geograafilist keset arvestades. ma arvan, et me peaksime laskma neil oma tööd teha nende reeglite raames, mis on praegu jõus. ma arvan, et see juhtum on vastuolus eelmiste petitsioonidega, peaksime selle sulgemise välja pakkuma, sellepärast et esimene mobiilsuspakett äh, kirjeldab äh, puhkeaega detailselt ning see on selle kokkuleppe selgrooks, mille kallal me ka triloogi raames töötame um,. Uh, two minutes to conclude. nii, kaks minutit kokkuvõtteks Entschuldigung. jah yeah.. Also zum ersten wollte ich. vabandust, esiteks ma tahtsin selgelt öelda, et me siin ei selgita üldse konkurentsiküsimusi ida ja lääne vahel, sellepärast et äh, lääne äh, töötajate õigusi ei riivata siin, sellepärast et ida poolt tulijad peavad aina rohkem reisima ja aina pikemalt töötama. aga teisest küljest äh, äh, see ei ole kuidagi puhkeaegadega seotud või tööaegadega seotud, sest see ei ole siin üldse kaasatudki ja lühidalt äh, vastuseks ütlen siin, et me ei räägi siin mitte puhkeajast, vaid äh, sõiduajast. sõiduaeg, mis äh, Lääne-Euroopa veoki puhul algab kell neliteist, kuuskümmend protsenti idaeurooplastest tulevad kohale, veokid aga on Lääne-Euroopas seismas ja kuna tagasi on vaja väga vähe viia kaupasid Eestisse, Lätisse, Leetu, Bulgaariasse või Rumeeniasse, jäetakse äh, siis veok hoopis Lääne-Euroopasse, nema- ja veokijuhid peavad äh, taksokaubiku või omaenda autoga minema ise koju ja mõned on vahel kuude kaupa siin ringlevad edasi ja tagasi ja neid aegu mitte keegi ei arvesta, neid ei kirjutata üles, see sõiduaeg koju Äh, ei lähe arvesse, see on liiklusohtlik ja seetõttu peaks olema äh, nii sõiduaeg kui tööaeg rakendatud. ei saa olla niimoodi, et kümme tundi minnakse omaenda autoga veokini ja siis kümme tundi sealt pannakse edasi veokiroolis. nii ei tohi olla. suur aitäh petitsiooni esitajatele et te tulite siia petitsioonikomisjoni, nüüd olles ära kuulanud kõik osapooled, siis oleks minu ettepanek sama, mis eelmise petitsiooni puhul, ehk siis see petitsioon jääb avatuks, kuna mobiilsuspakett on triloogidel arutelul ja komisjon ju ka ise ütles, et tulevikus, kui määrust hakatakse läbi vaatama, siis on võimalik selle petitsiooniga ka arvestada, siis jätame selle avatuks. loodame, et kui midagi muutub nii mobiilsuspaketis, paketis triloogi käigus äh, kui ka määrus.